meie päevakorra järjekord on muutunud, me alustame siseringi tehingute ja turu manipuleerimisega, siis räägime investeeringute atraktiivsusest Euroopas ja siis räägime kapitalinõuete direktiivist neli nii et, et äh, päevakorra järjekord on muutunud, aga kas me võime nende muudatustega päevakorra heaks kiita? aitäh Eh, juhataja teadaandeid ei ole, nii et, et me saame kohe minna siis punktide seitse eh, ja kuus juurde, tegemist on siis eh, direktiiviga, mis puudutab siseringi tehinguid ja turu manipuleerimist. vaatame läbi siis raporti eelnõu ja annan sõna raportöörile Alin McGrath-Kahvile. aitäh! ma arvan, et selleks, et me saaksime siin raporti üksikasjadesse laskuda, ei hakka ma kordama neid märkusi, mis ma juba tegin, ma ei hakkagi seletama, miks me selle määruse koostasime. kõik mõistavad, et me peame turu kuritarvitamistesse väga tõsiselt suhtuma, siseringi tehingutesse ja turu manipuleerimisse ning seetõttu on meil väga hea meel, et komisjon on tulnud äh, siis välja kahe tuhande kolmanda aasta turu kuritarvitamise direktiivi äh, muudatusettepanekuga. ning lisaks sellele on siis koostanud direktiivi, mis puudutab kriminaalkaristusi. niisiis, me toetame seda, et praegust turu kuritarvitamiste raamistikku äh, tugevdatakse ning äh, selle aja jooksul, mis mulle siin kõnelemiseks on eraldatud, tahaksin juhtida tähelepanu mõningatele muudatustele, mida ma olen oma raportis teinud ja ütleksin kohe siia algusest peale, et ma ei ole kokku laulatatud mõnede nende teemadega, mis mul siin raportis sees on, tahtsin lihtsalt äh, arutelu alustada mõningatel teemadel, mis vajavad selgitust ja ja olen juba mõnede variraportööridega nendest kõnelenud enne selle raporti esitamist, nii et, et ma loodan, et me saame täna teie heakskiidu sellele tekstile, mis ma olen koostanud, nii et, et vaatame ühiselt siis mõned teemad läbi, mul on väga hea meel, et härra Ferrero on ka siin, sellepärast et MIFID-i raportöörina äh, Äh, väga paljud nendest teemadest, mis on turu kuritarvitamise direktiivis, äh, on sellised, mis vajavad kooskõlastamist, äh, need peavad olema kooskõlas MIFID-i raamistikuga ning tegemist on ju sellise üld, üldise õigusaktiga kogu finantsturu jaoks ja äh, põhjenduspunktides kaheksa ja muudatuses üks olen ma sisse viinud sellise muudatuse, et ma olen need ähm, organiseeritud kauplemissüsteemid välja jätnud. me äh, küll arutasime seda, aga me ei ole siiani jõudnud otsusele, mida me teeme enne, äh, ei jõudnud otsusele enne MIFID-i raporti esitamist, ähm, nii et, et ma, ma tegelikult ei teagi, mis MIFID-i raportis välja pakuti, aga minu kõnelustes reguleerivate asutustega äh, tuli, äh, tuli välja see, et tuntakse muret äh, turu killustumise pärast, sellepärast et neid kauplemisplatvorme on niivõrd palju, see suurendab turu kuritarvitamise võimalusi ning muudab nende vastu võitlemise oluliselt raskemaks, näiteks me külastasime hiljuti Singapuri ja Hongkongi ja seal oli väga selge, et, et kuna Aasia, Aasia turud ei ole nii killustatud nagu Euroopa turud, siis on järelevalve äh, Äh, seal äh, vähem keeruline niisiis, ma olen välja jätnud selle, sest minu arvates see ei ole turu kuritarvitamise küsimus, äh, sellepärast et see küsimus, kas meil on veel üks kategooria vajalik või ei, seda peame Ferberi raporti osas otsustama, aga mina jätsin välja sellepärast, et et korduvalt tõestati, et suurema killustuse ja suurema kauplemiskohtade arvu tekitamine lihtsalt tekitab rohkem probleeme, nii et, et ma, ma ütlesin siis oma seisukoha väga selgelt välja ja ma arvan, et me oma algatusraportis ütlesime ka väga selgelt välja, et me ei näe vajadust täiendava kauplemisplatvormi järele ja seetõttu ma toetan sellist seisukohta ka siin raportis. nüüd, nüüd siis äh, asjakohane siseinfo, see definitsioon Äh, siis ma olen äh, äh, viidanud siin mitmele põhjenduspunktile varasemast turukuritarvitamise direktiivist, mis siis sidusrühmade esindajate arvates oli huvitav selleks, et siseringi info definitsiooni paika panna. nii et, et ma võtsin siis üle need direktiivid, need definitsioonid vanast direktiivist ja ma ei saa aru, miks komisjon seda ei teinud, mina tegin seda selleks, et tagada õiguskindlust. siis veel üks konkreetne küsimus, kus meil oli vaja sellist laiemat definitsiooni ähm, siseringi info kohta ja selle probleemi tõstatasid jällegi sidusrühmad, kes olid mures, et puudub õiguskindlus selles osas, kas see info on asjakohane või ei. näiteks, kas äh, vestlusi võib pidada ka asjakohaseks infot ja kas seetõttu äh, üldse mingi infovahetus on võimalik, nii et, et äh, ma eelmise arutelu käigus, mis meil sellel teemal oli, ütlesin, et ma ei jäta, ma ei jäta seda osa komisjoni tekstist välja äh, nagu, kuigi ma saan aru, et nõukogu vist äh, kavatseb selle osa tekstist kustutada. arvestades neid äh, kõnelusi, mis meil turu reguleerivate ametitega on, äh, on äh, vaja äh, sellist laiapõhjalist definitsiooni ning mina olen üritanud seda asja siis natukene selgitada, kasutades sõnu, sõnastust äh, mis minu arvates on väga tihedalt seotud just kuritarvitamisega seotud teabega ning äh, tahtsin siis selle definitsiooni siin arutusele panna. tegemist on siis uue muudatusega punktile kuus lõige A ning äh, ma tahtsin siis seda äh, asjakohast teavet natuke täpsemalt defineerida ning ma arvan, et siin on siin tegemist mõistliku investoriga, kes siis äh, pidevalt investeerimisega tegeleb ja see puudutab siis äh, suutma, suutmatust äh, infot edastada, nii et, et see on selline üldine definitsioon nüüd läheksin edasi siis VKE-de erandite osas, mis puudutab insaiderite nimekirjade koostamist siis mina alati tahan äh, vähendada äh, VKE-de halduskoormust, aga kolleegid, me räägime siin praegu turu kuritarvitamistest. me ei räägi siin lihtsalt paberitööst, me räägime nende insiderite nimekirjade koostamisest, sest me kardame turu kuritarvitamise pärast. ning ma olin pisut õnnetu, et üritati Äh, et, et, et tõesti, äh, komisjon oma lähenemises üle, üritas VKE-de koormust vähendada, aga mina isiklikult leidsin, et äh, selline lähenemine ei ole kohane ja seetõttu ma kustutasin selle erandi, et VKE-d ei pea koostama insaiderite nimekirju ning mul on tegelikult väga hea meel, et eh, Euroopa Väikeettevõtete eh, Assotsiatsioon on oma seisukohadokumendis öelnud, et insiderite list, eh, listid on väga olulised praeguses direktiivis ja nemad leiavad, et selliste nimekirjade koostamine on proportsionaalne ja vajalik. nii et, et VKE-d ise ütlevad, et nad ei taha endale seda erandit. ma ei tea, kas komisjon on sellega arvestanud või ei ja kui me vaatame ka praegusi suundumusi äh, investeerimisühingute vallal, mis pakuvad just isikustatud teenuseid, siis äh, tihtipeale nendel firmadel on väga vähe kliente, aga nende käive on väga suur ja see käive võib olla miljonist äh, saja miljonini, nii et, et need ei ole sugugi mitte väikesed arvud, ma tooksin ühe näite, JP Morgan praegu äh, reklaamib ennast ka justkui sellist äh, butiikliki investeerimisühingud ja Goldman Sachs, äh, Bank of America, aga nemad tegelevad sedalaadi investeeringutega, nii et, et seetõttu minu meelest ei sobi pakkuda selliseid erandeid VKE-dele. ja nagu ma ütlesin, väikeettevõtted ise pole seda erandit palunud, seetõttu ma selle kustutasin. siis veel juhatajate tehtud tehingud Äh, komisjon tegi ettepaneku, et juhatajad ja nende äh, lähemad kaastöötajad peaksid siis äh, kolme päeva jooksul avaldama oma isiklikud tehingud, kui on ületatud kahekümne tuhande euro künnis. ja ma ei tea jällegi, kust see arv kakskümmend tuhat eurot tuli, mina ei ole näinud mingeid mõjuhinnanguid, ma ei ole näinud mingeid põhjendusi ning varasemas direktiivis anti liikmesriikidele siis võimalus mingi künnis kehtestada ja see võis olla isegi viis tuhat eurot, kui nad nii soovisid, nii et, et ma ei tea, miks just kakskümmend tuhat eurot ähm, ja see ei ole siin mitte valikuvõimalus, vaid see on lihtsalt konkreetne kohustus. ning äh, seetõttu ma kustutasin siis äh, selle äh, ja põhjendasin seda, et ei ole mingit mõjuhinnangut ja võib-olla kolleegidel on mingeid seisukohti selles küsimuses, aga mina Äh, ei ole veendunud, et me peame sellise kahekümne tuhandese piiri kohustuslikult kehtestama. Äh, kõige suurem arutelu reguleerivate ametkondade ja kolleegidega puudutas äh, piiriülese tellimusraamatute järelevalve teostamist praegusel aktsiatega kauplemise, praeguses aktsiatega kauplemise kontekstis on väga raske ametkondadel neid äh, kauplemisplatvormide üleseid manipuleerimisi avastada ning äh, Äh, on juhtumeid, kus on äh, asjasse segatud äh, üle seitsme erineva liikmesriigi ja seetõttu on väga oluline, et oleks ametkondadel infole juurdepääs ja me ei saa toetuda siin ainult vaba, vabatahtlikkuse põhimõttele niisiis, kuna turud on muutunud üha integreeritumaks, siis ilmselt on ka rohkem turuülest kuritarvitamist, piiriülest kuritarvitamist ja seetõttu ma tahaksingi algatada selle protsessi, tagamaks siis tõhusa koostöö andmevahetuse vallas, selleks et riiklikud siis järelevalveasutused saaksid oma ülesandeid täita ja selleks, et seda probleemi lahendada, olen ma teinud ettepaneku, et Äh, kõige olulisemate turgude pädevus, pädevad ametkonnad saavad siis iga päev põhjalik, äh, põhjalikku ülevaadet tellimusraamatute kohta, siis nende, nende aktsiate kohta, millega turul kaubeldakse ja niimoodi on siis pädevatel asutustel vajalik informatsioon, et nad suudaksid siis avastada turuüleseid tellimusraamatute manipuleerimisi ning äh, mis puudutab härra Verberi rap-, raportit, siis olen nõus temaga, et me peame rohkem pöörama tähelepanu ka tehingutele, aga tellimusraamatud on järgmine samm ja see on ka küsimus, mille me tõstatasime reguleerivate ametkondadega ning loomulikult ähm, äh, ma ei ole veel päris kindel, kuidas seda kõige paremini saavutada, aga igatahes sellise info vahetamine on väga oluline selleks, et turujärelevalve saaks toimida. nüüd selleks, et oleks säilitatud äh, paindlikkus, ma olen öelnud artiklis nelikümmend kaks, et ja seda on öeldud ka härra, niisiis äh, härra Ferberi raportis nelikümmend kaheksa on seda öeldud ka, et, et pädevad asutused saavad äh, delegeerida selle ülesande äh, kolmandatele osapooltele. nii et, et see, mida mina oma tekstis ütlen, teil lihtsalt täiendab seda, mis on juba MIFIDis öeldud. ma loomulikult tean ja kolleegid on sellele ka tähelepanu juhtinud, et jutt käib väga olulisest infost, aga ma arvan, et me peame selle protsessiga siiski kuskilt algust tegema ja seetõttu ma äh, nõuan ka raportite koostamist, mis hindaks, kuidas see turuülese tellimusraamatute järelevalve toimib ning me oleme tõesti selle protsessi alguses praegu, aga ma arvan, et me peaksime alustama sellise info läbitöötamist on tehtud ettepanekuid ja ja ma tean, et mitmed kolleegid esitasid selle mõtte et äh, reguleerivad äh, ametkonnad peaksid äh, selles ka tegelema, aga siin tekivad probleemid ametisaladuste ja kõigega, nii et, et enne kui mul ei ole konkreetset infot, kuidas seda turvaliselt saab teha, siis siis ma ei saa öelda, et noh, börsid oleksid need, kes peaksid siis seda infot hoidma. ja kui vaadata artiklit seitseteist, ma ei hakka seda ette lugema aga siin on selgelt sätestatud äh, siis äh, selline uus info kogumine, mis on siis tellimusraamatute põhine. Äh, nüüd selle info põhjal, mida me saime Singapurist ja Hongkongist, nimelt kuidas tegeleda nende kuritegelike tellimustega. mul on väga hea meel, et Eh, kuigi Markus Verber ja mina sellest teemast ei kõnelenud, on eh, tema MIFID-i direktiivis jõudnud samasugusele järeldusele ja ma arvan, et meil on väga oluline eh, omada tugevaid hoiatavaid meetmeid, et turud sellist tegevust väldiksid ning seetõttu selline Äh, ka nende kauplemiskohta korraldajatele kehtestada mingi tasu, et nad väldiksid selliseid kuritarvituslikke korraldusi, selle, selle ma olen oma raportisse sisse pannud. ja sellised äh, suured tühistamised on ka äh, tavaliselt seotud võimalike kuritarvitustega ning seetõttu äh, ma olen kasutanud seda mudelit, mis juba eksisteerib, sellised äh, tasud võttis näiteks Nasdaq kasutusele, samuti Kopenhaagen, Stockholm ja Helsingi, äh, selleks, et võidelda sellise üleliigse, üleliigsete tellimustega. see on siis üks eurosent äh, tellimuse kohta, kui ületatakse siis kakssada viiskümmend tellimust nii, niisiis äh, ma olen äh, selle tasustruktuuri siia teksti sisse pannud, aga ma olen valmis jällegi seda arutama. aga minu arvates on siin praegu tege-, tegemist üldise suundumusega, et sellised tasud võetakse kasutusele äh, ka It Itaalias on astutud selles suunas samme, et selliseid tasusid kasutusele võtta nii et, et tegemist ei ole mingi radikaalse lähenemisega, sest ähm, seda mitmel pool juba tehakse ja ma äh, tean, et kolleegid mäletavad, et me arutasime seda Singapuris ja äh, Singapuri börsi esindajad ütlesid, et äh, lihtsaim viis selle probleemiga tegeleda ongi need äh, tasud sisse viia. ja seda olen öelnud muudatusettepanekus kakskümmend üks, mis puudutab artiklit kümme A. siis arutasime veel ka Äh, juhatajaid, et kas nad võivad oma kontolt tehinguid teha teatud hetkedel või ei. härra Klints äh, esima-, esimeses mõttevahetuses ütles, et me peaksime sellise asja ära keelama, et juhatajad ei tohiks üldse oma kontolt tehinguid teha, mina leidsin, et see läheks liiga kaugele nii et, et ma vaatasin võimalust sisse seada selline kauplemisaken mis tähendaks siis seda, et eh, on eh, kindlad perioodid, mille jooksul juhatajad saavad oma kontolt kaubelda, nii et, et see ei oleks eh, täiesti keelatud. ning jällegi, meil on vaja teha koostööd komisjoni ja ESMAga selleks, et võtta vastu meetmed, siis panemaks paika need kauplemisakende tingimused. väga oluline, et me ka selle finantssektoriga asja arutaksime nii et, et äh, meil tõesti on vaja reegleid, äh, eriti selles osas, mis puudutab nende perioodide algust ja lõppu. Äh, lihtsalt ei piisa, kui me ütleme, et me ei tohi kaubelda väljaspool kauplemisaknaid. nii et, et ette, kuna ettevõtte juhtidel on priviligeeritud infot ettevõtte tegevuse kohta, siis on nende jaoks vaja reegleid. nüüd välkkauplemine äh, jällegi sellele on ka äh, juhitud tähelepanu Rahvusvahelise väärtpaberi järelevalveorganisatsiooni poolt. Äh, välkkauplemine iseenesest ei ole turu kuritarvitamine, aga seda tehakse väga laias ulatuses ja seda on väga raske avastada ja selle asemel, et siin selles määruses üksikasjadesse laskuda ja öelda, mida me peame tegema, ma arvan, et täiesti selge on, mida peab tegema, ma lihtsalt olen palunud, et et äh, meil oleks vaja rohkem uuringuid, et me hindaksime, kuidas väärkauplemine turukuritarvitusi mõjutab ning et meil oleks vaja esmaga sellist nõuandvat orga-, organit, kuhu koosneksid siis äh, liikmesriikide eksperdid. Äh, meil on vaja rohkem teadmisi selles valdkonnas selleks ja mm, meil peaks looma siis, aitama luua esmal ka siis turu kuritarvitamisega tegeleva komisjoni ja äh, komisjon on siis kolm konkreetset kuritarvitamist ära keelanud, äh, nimelt noteeringutega üleujutamise, eksitamise ja tüssamise. aga äh, väga oluline on, et me siis arengutega kursis oleksime. ning praegu on samad arutelud käivad ka USA-s. Äh, USA-s on äh, loodud samuti tehniline nõuandekomisjon, millel on ka allkomisjon, mis tegeleb just nimelt äh, välkkauplemisega. selle komisjoni eesotsas on majandusteadlane ning sellel on neli eri, erinevat töörühma mis siis, üks käsitleb automatiseeritud kauplemist Te, teine grupp tegeleb sellega, kas välkkauplemise osas peaks olema erinevad kategooriad. niisiis teise, kolmas komisjon, kas see, kas peaks to, tegema järelevalvet, vaadata, kuidas välkkauplemine mõjutab majandust ja teisi automatiseeritud kauplemissüsteeme ja Äh, samuti on siis töörühm, mis uurib, kuidas see välkkauplemine äh, võib siis äh, majandushäireid põhjustada ja kuidas neid saaks takistada. nii et, et see USA komisjon kavaldas, kavatseb koostada soovitused ning need arutelud, mis meil USA-ga on toimunud, on olnud väga huvitavad, nemad tahavad teada, mida meie Euroopa Liidus teeme, et seda probleemi lahendada. nii et, et ma üritan seda ka oma raportis käsitleda mul oli väga hea meel selle üle, et MIFID-i äh, raportis härra Ferber suhtub ka väga äh, tõsiselt välkkauplemisse ning ma võin kinnitada, et minu raport on kooskõlas äh, ja täiendab seda tööd, mida MIFID-i direktiivi vallas on tehtud. siis veel informaatorite kaitse, see teema vist ei vaja selgitamist, kui vaadata muudatusi nelikümmend viis, nelikümmend seitse, ma olen tugevdanud siis informaatorite kaitseõigust, nende äh, nime ümbritsev saladus peab säilima, nii et, et nad, neid tuleb kaitsta ja loomulikult on olemas ka siis sellised sisemised aruandemehhanismid, see on jällegi kooskõlas MIFID-i alase ettepanekuga ma juba olen hoolitsenud selle eest, et meil on ka võimalus siis äh, tulevikus asjal peal hoida, sellepärast et äh, arengud turul toimuvad väga kiiresti, eriti elektroonilise kauplemise vaimas, nii et, et meil on vaja sellist raamistikku, mis on ka tulevik, tulevasteks arenguteks valmis ja me näeme niimoodi ette siis delegeeritud aktid, et me saame seda äh, direktiivi siis ajakohastada Äh, on veel mõned väiksemad muutused, mis on natuke tehnilisemad, äh, lihtsalt keelelised selgitused, hoolitsemised selle eest, et börsivälised tehingud on kaetud, et oleks kaetud kõik äh, finantsinstrumendid, mitte ainult aktsiad, samuti tugevdame siis sõnastust kaubatuletisinstrumentide osas, ESMA peab omama piisavalt vahendeid oma ülesandeid selles valdkonnas täita ning samuti tugevdame siis ähm, pädevate asutuste tegevust niisiis, need on minu praegused ettepanekud äh, määruse teemal, need ei ole kindlasti ammendavad, kolleegid kindlasti tahavad äh, veel teemasid tõsta, midagi lisada ning äh, ootan ka arutelu variraportööridega. veel mõned märkused ka direktiivi kohta. ma olen koostanud väga lihtsa direktiivi, sellepärast et mõned nende, nendest küsimustest, mis direktiivis on, on sellised, millega kolleegid libe komisjonist peaks äh, tegelema ja mul on kahju, et see komisjon ei ole seitse kuud suutnud raportööri määrata ja, ja samuti on kahju, et selle asemel, et pöörata tähelepanu selle direktiivi sisule, Äh, peab komisjon lahe, lahinguid menetluse teemal. mulle tundub, et meie jaoks on äh, turu kuritarvitamise väga tõsine teema. Äh, kuritarvitamine on suurenemist, kui vaadata, mida finantsajakirjanikud sellest kirjutavad, siis väga palju kirjutatakse just nimelt turu kuritarvitamistest võib-olla ei ole asi selles, et seda oleks rohkem, vaid lihtsalt selle vastu on vaja rohkem võidelda, meil on vaja vahendeid ja niisiis selles direktiivis olen ma piirdunud tõesti Äh, just üritanud siis äh, muuta seda direktiivi jõustumise aega. ma arvan, et see peaks jõustuma aasta pärast vastuvõtmist, mitte kaks aastat ja ma olen ka öelnud, et läbivaatamise klausel peab olema kaks aastat, mitte neli aastat. ma lihtsalt leian, et me ei saa nii kaua oodata, et vaadata, kas liikmesriigid kehtestavad kriminaalkaristusi selles valdkonnas. nii et, et jällegi ma olen öelnud, et komisjon peaks siis nõukogule ja parlamendile andma aru kaks aastat pärast Äh, kohaldamist, äh, nii et, et muutused tuleb sisse viia kiiresti, mitte oodata viis-kuus aastat, näha, kas kriminaalkaristused toimuvad. Äh, siin valdkonnas ma ka üksikasju ei ole sisse toonud, ma tahtsin, et minu kolleeg libekomisjonist seda teeks ja mul oleks tõesti väga hea meel, kui see komisjon hakkaks oma tööd tegema ja ei raiskaks veel mitut kuud menetluslike küsimuste üle vaidlemisel, aitäh! And... suur tänu, Arlin! väga hea ülevaade minu meelest. ja suur tänu ka kogu selle abi eest, mida oled äh, mulle andnud ähm, selles niinimetatud äh, komisjonide sõjas. Jean-Paul Gauzes on samuti tänud ära teeninud, sellepärast et ka tema võitleb nendes sõdades äh, meie komisjoni nimel Läheme nüüd siis variraportööride juurde, mõningaid neid asendatakse, kõigepealt Rahvapartei nimel Jean-Paul Gauzes. suur tänu, äh, proua esinaine, täna olen ma proua Piedikäinen erakorralisel kombel, kes kahjuks pidi pöörduma tagasi kodumaale ja andis mulle siin ühe kirja, mille ma nüüd loen äh, ette tema seisukoha selgitamiseks. kõigepealt loomulikult Sirba proovib tänada proua McCarthy't kõige tehtud töö eest, äh, nende muudatuste eest, mille ta on sisse toonud ja, ja konstruktiivse koostöövaimu ülesnäitamise eest. ta tahab tunnustust avaldada proua McCarthy'le selles osas, et äh, ta on vägagi äh, huvitunud piiriülese järelevalve tagamiseks turgudele ja tagada selleks, tagada see, et turud oleksid äh, siis, ähm, et rahad liiguksid turgudel ja öö, ähm, järelevalve on tema jaoks kõige olulisem ning see järelevalve tagamine kõikidel tasanditel on samm õiges suunas, kuid turud on järjest keerukamad, kujutavad endast tõsist probleemi ja seega on oluline, et need arutelud jätkuksid selleks, et leida kõige paremad lahendused. liikmesriikide ametitel praegu ei ole piisavalt vahendeid äh, tagamaks turgude karm järel, karm järelevalve turgudel proua Peedikäinen tahab, et ähm, sellele pöörataks rohkem tähelepanu ja teeb omapoolseid ettepanekuid. mis nüüd puudutab äh, siis äh, välkkauplemise äh, kategooria täielikku väljajätmist, see võib asjad ainult keerulisemaks muuta, kui see eraldi kategooriaks luuakse ja võib-olla ei aita võidelda turgude kuritarvitamise vastu aga äh, äh, tegelikult tuleks tagada karmim järelevalve, nii nagu Markus Veber on seda MIFID-i puhul ette näinud. Ähm, VKE-de puhul äh, on need nimekirjad, mis on välja pakutud, proua Peedigen on samal arvamusel, et need on väga olulised mitte ainult turgude jaoks, aga ka usaldusväärsuse tagamiseks turgudel. ja seega on ta samal seisukohal kui teie. ning ta tahab teile tunnustust avaldada ka selles osas, et te tahate, et esmas loodaks eh, eh, kahe tuhande, eh, loodaks neljateistkümnendaks aastaks välkkauplemise eraldi nõukogu, ta toetab läbirääkimiste platvormi loomist selleks, et äh, vältida igasugust äh, turgude kuritarvitamist. nüüd see kahekümne äh, tuhande euro määr, millest aruande piirmäärast ta ei ole veendunud, et selle piirmäära kaotamine on mõistlik ja ta arvab, et äh, tegelikult see piirmäär peaks olema väiksem äh, selleks, et äh, pakkuda natukene pragmaatilisemaid lahendusi turgudele ja nüüd viimane küsimus, nimelt kuidas tuletisinstrumentide nii-öelda eriinfo küsimus lahendada esmastel turgudel, ta arvab, et seda osa tuleks veel selgitada ja üle vaadata praegune määratlus selleks, et jõuda praktilise definitsioonini ja eh, et eh, turu reguleerimise reeglid vastaksid turuoludele. suur tänu ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel eh, Philippe de Bache suur tänu, proua esinaine, ka mina asendan täna kedagi härra Klintsi nimelt. loomulikult härra Klints vabandab, et ta ei saa seda asja siin ise ette lugeda kõigepealt eh, ta tahab tänada meie raportööri hea koostöö ülesnäitamise eest ja eh, mõned eh, märkused oleks tal veel teha. kõigepealt, mis puudutab ulatust, härra Klits, Klints ei ole nõus proua raportööri ettepanekuga jätta organiseeritud kalbimisvartunid välja, sellepärast et direktiiv peaks tema meelest katma kõiki turu osapooli turu arengute jälgimiseks ta toetab äh, muudatusettepanekuid kolm ja neli insider info kohta, ähm, nii nagu see oli kirjas eelmises direktiivis avaliku sektori ähm, ülevõtmiste puhul, insiderite nimekirjade puhul äh, härra Klints toetab ühtsete äh, tingimuste seadmist üle terve Euroopa Liidu selleks, et kõikide ettevõtete halduskoorem Äh, kergeneks, äh, mis iganes suurusega nad nagu ka siis ei oleks. härra Klints äh, on tunnustanud, et jah, võib-olla mõnedes liikmesriikides aruande piirmäär kakskümmend tuhat eurot on väga väike määr, aga teistes liikmesriikides väga suur määr ja seega ta arvab, et sellele peaks järgnevatel aruteludel natukene rohkem tähelepanu pöörama. härra Klints toetab ka selle kauplemisakna mõtet kui ta arvab, et sel, sellise kauplemise akna määratlus tuleks äh, tulevikus täpsemalt paika panna. mis puudutab välkkauplemist, siis härra Klints arvab, et selles osas tuleks veel äh, läbi viia uuringuid selle kohta, kas äh, see on siiski mõistlik ja seega ta toetab eraldi nõukogu loomist selles küsimuses. ja mis nüüd puudutab piiriüleseid tellimusraamatuid, siin härra Klints toetab äh, igasuguste piiriüleste järelevalvemeetmete tõhustamiseks selleks, et võl-, vältida turgudega manipuleerimist äh, kõikvõimalikel platvormidel ja kauplemiskohtades, aga maksujõulisuse huvides peaks öö, äh, tooma sisse uusi finantsinstrumente ja võitlema hoogsamalt öö, piiriülese öö, turgude kuritarvitamise vastu ja ta ootab huviga edasisi arutelusid proua esinaine ütleb, et tal läheb nupp kogu aeg kaduma. roheliste nimel siis nüüd Pascal. nagu ma aru saan, konservatiivide ridades pole kedagi, nii et teie kord rohelised. no väga hea. ma ei tahaks rääkida nüüd kõikidest punktidest, eh, millega ma olen nõus selle raporti puhul, sellepärast et see võtaks ära terve minu kõneaja ja seega ma tahaksin siis äh, lihtsalt öelda, et äh, rohelised äh, toetavad peaaegu kõiki neid ettepanekuid, mis on tehtud selles raportis, selleks, et tugevdada kontrolli, ennetavaid meetmeid ja sanktsioone turgude kuritarvitamise puhul. ma tahaksin keskenduda neljale punktile, lisanduseks siis sellele, mis on juba raportis sees. kõigepealt, mis puudutab välkkauplemist see ettepanek, mis on tehtud raportis Arliini poolt, on väga teretulnud, aga üks äh, probleem meil on nimelt äh, äh, selle numbriga, et kakssada viiskümmend tellimustehingu kohta. see on arv, milleni on jõutud ühe Ameerika turu põhjal ja need arutelud, mille ma olen pidanud erinevate turu osapooltega, on viinud mind tegelikult arvamusele, et me võiksime olla veelgi ambitsioonikamad ja ähm, tegelikult ähm, minema kaugemale kui see äh, iseregulatsioon selle numbri alusel, mis toimub Ameerikas ja minu küsimus on, et kas me ei võiks seda numbrit natukene ambitsioonikamana näha ja sellisel juhul me toetaksime seda raportit äh, kahe käega. teiseks ähm, äh, nende turgude kontrollimine, me kas-, kasutavad mitmeid äh, kauplemiskohti, see on meie jaoks väga oluline element, sellepärast et me teame, et Euroopas äh, on turud väga ähm, äh, komplekssed, kauplemiskohti on palju ja see tähendab ka seda, et äh, ähm, reguleerijate ähm, ülesanne on järjest raskem, kuivõrd manipuleerimise, kuritarvitamisvõimalusi on väga palju ja seega ma olen täiesti nõus raportööriga, et me peaksime senisest tugevamini konsolideerima tellimusraamatuid selleks, et äh, turureguleerijatel tekiks üldpilt äh, selle kohta, mida erinevates platvormides tegelikult tehakse, milliseid tehinguid sõlmitakse äh, ma arvan, et kui me teeme koostööd, siis me jõuame parema sõnastuseni, kuid ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline äh, on see ähm, punkt meie jaoks, meie fraktsiooni jaoks, sest et nii tuleksid kõige paremini välja ja tõhusamalt, kiiremini välja turgude manipuleerimised. kolmas äh, punkt, sanktsioonid. tõesti, äh, igasuguseid kontrollimeetmeid võib sisse tuua, aga kui kõik teavad, et kui sanktsioonid äh, ei ole nende eesmärkide kõrgusel, siis jah, sõnadest on võib-olla meile leevendust, kuid Äh, sellest midagi, midagi muud ei tulegi, kui ähm, ja mingisuguseid tulemusi ei tule nii et äh, me peaksime mõtlema haldussanktsioonide harmoneerimisele, nii nagu Arliin on ka sellest rääkinud oma raportis, ja et need oleks nii-öelda hoiatavad meetmed, me teame, et mõnedes liikmesriikides äh, on sanktsioonid ähm, kriminaalküsimuse järgi väga äh, Äh, lõdvad ja me teame seda, et, äh, et väga paljud äh, kuriteod jäävad karistamata ja, ja pigem oleks kasulikud haldussanktsioonid. ma arvan, et me peaksime siin tõesti rõhutama, rõhuma harmoneerimisele, mis aitaks palju tõhusamalt seda direktiivi täita ja ühisturgu märksa, märksa paremini äh, nii-öelda äh, lõpule viia. ja neljandaks, ma olen täiesti nõus öö, äh, nende öö, ettepanekutega informaatoritest ja ettevõttesisestest teabeandjatest. meil on praegu jah, ettevõtete sisene süsteem paigas, aga meil peaks olema ka süsteem, mis äh, siis, kui midagi ei toimu, kui tekivad sisepinged, oleks võimalik ka väljaspoole äh, kohe süsteemid ja kanalid paika panna. Äh, see, et oleks otsene kontakt näiteks esmaga, aga mitte või miks mitte ka teiste organitega, et oleks selline hoiatussüsteem ja tekiks selline ühtne süsteem ja et oleks võimalik anonüümset infot kuidagi niimoodi koguda äh, kesksetesse äh, organitesse, see aitaks jällegi seda direktiivi äh, palju paremini rakendada. ja hoiatussüsteemid seega toimiksid ka tõhusamalt, need olid need punktid, mida ma tahtsin rõhutada, need kujunevad siis ka võimalikeks muudatusettepanekutest meie poolt, aga üldiselt oleme siis üsna laias laastus nõus selle raporti aspektidega. suur tänu! kuue fraktsioonist ka ei ole vist kedagi saalis ja seega annan sõna härra Blumile. suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin äh, paar äh, hoiatavat signaali välja saata. ma tean, et teie kavatsused on ilmselt võib-olla õilsad, õilsad, aga ma olen kolmkümmend viis aastat Londoni City's äh, töötanud ja ma tean, kui hästi turud materdavad maha reguleerijad. sellepärast, et äh, reguleerijad on fataalse mm, eneserahu, enesega rahul olevad, nad arvavad nimelt, et nad teavad, mis nad teevad. mulle tundub, et komisjon vist küll ei tea, mis nad teevad ma töötasin finantsteenuste valdkonnas kaksteist aastat tagasi turgudel ja ameeriklased tahtsid tuua sisse mingisuguse äh, toorainete kaasajastamise äh, tuletisinstrumentide mm, reguleerimisturud ma ei tea, kas te olete sellega kursis, tulemuseks oli see, et kõik võeti tegelikult bilansist välja ja mitte midagi ei muutunud sisuliselt, sest et nagu ma ütlesin, turud äh, sa-, löövad teid igal juhul teinekord äh, me teeme asjad oma seadustega, millega kaasnevad soovimatud tagajärjed hoopis hullemaks kui paremaks, seega ma hoiataksin teid natukene. Thank you very much um,, now. Äh, suur tänu ja nüüd ülejäänud kõnelejad ja kõigepealt Markus Värber ja suur tänu. mina ühinen nendega, kes raportööri õnnitlesid, aga tahaksin ka tuua paar punkti välja. esiteks, me peaksime olema ettevaatlikud, et me siin ema ja tütart omavahel segamini ei ajaks. jah, tõesti, väga tähtis on siin mõelda selle peale, et mingid väärkasutused äh, välja tuua ja teatud platvormid ka välja tuua, kui me räägime siin turumanipulatsioonist. mina oma raportis äh, näitan tõesti kõike seda, mis toimub MIFID-i valdkonnas, kuid ma olen nõus ka tõesti uue kategooria sisse viima piirangute osas, eriti just kaubeldavate väärtpaberite puhul. aga kui me tahame, et see oleks kirjas, siis ma olen nõus sellega ka äh, arvestama. samal ajal on aga need küsimused, mis on nüüd selles äh, määruses äh, välja toodud ja ma arvan, et seda ei oleks vaja korrata. mis puudutab börsiväliseid tehinguid, siis seal me peaksime tõesti vägagi järjekindlalt äh, selles olema ja ütlema, et MIFID-i kaudu väärkasutamine on reguleeritud. nüüd börsivälised tehingud ka selle puhul ma leian, et me ei saa siin praegusel hetkel mingit kindlat tähtaega, mitte mingit kindlat numbrit paika panna, nagu siin see kakssada viiskümmend tehingut. olen nõus kolleeg Anfaniga, mulle tundub, et see on lihtsalt suvaliselt välja mõeldud number, mis tegelikult äh, probleemi ei lahenda. ka mina olen selles osas teinud ettepanekuid äh,, aga ma ei ole erinevaid äh, piirmäära välja toonud just sellepärast, et äh, see on olukorriti väga erinev. ja me peaksime nüüd tõesti mõtlema, mis kuulub MIFide alla, mis kuulub turu väärkasutuse alla, sellepärast et muidu meil ei ole võimalik oma tööd siin äh, järjekindlalt teha. minu jaoks ja minu MIFIDi raport on teile juba ju esitatud, minu jaoks on tähtis see, et kõik, mis MIFID raames toimub, vabandust, kõik, mis kauband-, kauplemise raames toimub, oleks ka MIFIDiga kaetud. nüüd on aga hakatud mõtlema selle peale, et äh, see, mis toimub ka äh, erinevate osapoolte vahel, et ka see tuleks sisse kaasata, me peaksime nüüd tõesti otsustama, milline on meie seisukoht ja me peaksime sellest kinni hoidma oma kõikide raportite puhul. mulle tõesti oleks väga tähtis see, et me ka ajakava paneksime täpselt paika ja sellest kinni peaksime, sest kui me seda ei tee, siis me saeme oksa, millel ise istume. ja ma arvan, et Euroopa Parlament peaks selles osas just eeskuju näitama, suur tänu. suur tänu, Toomas Mann, palun. suur tänu, proua esimees Aliin, sul on siin väga palju komplimente tehtud, ma ühineksin nendega. ja ma arvan, et äh, nüüd see, mida ütles kolleeg, kes töötas London City's, ütles, et turud on nagunii nutikamad on tegelikult see, mida alati öeldakse. Öeldakse, et jah, te võite vastu võtta, mida tahate, küll meie aga oma arvamuse ja tahte läbi surume. ma arvan, et sellega me ei tohi nõus olla ja see on väga tähtis märk. mul on väga hea meel, et meil on täna siin selline arutelu äh, Äh, meil on siin kolleegid, kes tegelevad esinevat, erinevate küsimustega, kuid kõik on välja toonud just selle seisukoha, et me peame sekkuma, meil peab olema võimalus luua kriteeriume ja tingimusi, mille puhul me ütleme, et jah, meil on paika pandud piirmäärad, paika pandud piirnormid selleks, et me saaksime turgusid kontrollida. teisiti need asjad ei käi. siis nüüd ka Äh, välkkauplemine. siin on ka tõesti turu väärkasutamine väga laialt levinud. mul oleks väga hea meel, kui siin tõesti tuleksid ettepanekud ja nüüd on siin öeldud tähtaeg kaks tuhat viiskümmend, see on tõesti väga ambitsioonikas eesmärk, aga ma arvan, et just selle me peaksime ka kirja panema. ja nüüd see kakssada viiskümmend tellimust, Pascal tõstatas selle, jah, ma arvan, et ka siin me võiksime võib-olla isegi suuremaid eesmärke paika panna. ma arvan, et lihtsalt Ameerika turust lähtumine ei ole meie jaoks piisav mulle tundub, et on veel võimalusi neid asju siin parandada. siis sa rääkisid muudatusettepanekust kakskümmend kuus, kus räägitakse VKE-dest ja nende kasvamisest. siin on tehtud ettepanek, et nemad tuleks äh, vältida sellest, nendele tuleks ette näha erand selle nimekirja koostamise kohta. Te teate, et ma olen alati VKE-de eest võidelnud ja ma tean, et meil ei ole võimalik VKE-sid võimalik äh, võrrelda suurte investeerijatega. kui meil on olemas aga turg, peaks olema ka äh, nimekiri, kuid nimekirja koostamisest äh, tuleb või võib ka mingeid vabastusi ette näha. ehk et meil oleks äh, kirjeldus isikutest, kes võib-olla on kuidagi seotud siseringi tehingutega. Ehm, aga ma tahaksin teada, kuidas oleks võimalik seda teha? ja siis on meil ju ka küsimus selle kohta, et millised on karistused või kui suured need karistused peaksid olema tõesti selleks, et neil oleks ka mingi mõju meil on vaja liikmesriikide aktiivsemat rolli selles küsimuses ja me ei saa öelda, et me ei taha seda teha, sellepärast et muidu võib tekkida selline võimalus, et meie börssidel investeeritakse rohkem. väga tähtis on, et see piiriülene järelevalve oleks selline, mida kõik soovivad parlament peab oma seisukoha välja töötama, ma arvan, et Berliini põhiseisukohtadega oleme me kõik nõus, üksikasjade osas tuleb veel läbirääkimisi pidada ja ma olen veendunud, et Markus Verber on väga heaks advokaadis, kes hoolitseb selle eest, et lõpuks on meil kaks raportit, mis on üksteisega kooskõlas ja ei võitle mitte üksteise vastu ma loodan, et järgmisel korral on meil koosolek, mida ka internetis üle kantakse, selleks et oleks võimalik näha ka väljaspoolt, et mida me siin komisjonis arutame ma ikka ja jälle kutsun organisatsioone üles ja ütlen, et vaadake, mis meie komisjonides toimub, hoolitsege sellest, et see jõuab ka avalikkuse ette, et nad saaksid aru, et me mitte ei lonka sinna sündmustele järele, vaid me oleme tegelikult täiesti asjadega ühel tasemel. suur tänu lihtsalt kommentaarina, ma arvan, et meie koosolekuid kantakse alati üle. vahel võib-olla Strasbourgis mitte kas on veel sõnavõtusoovijaid? tundub, et keegi rohkem sõna pole soovinud ja mul on mõned kommentaarid. nagu Aliin juba ütles, meil oli tõesti väga viljakas äh, visiit äh, majanduskomisjoniga Aasiasse, kus meil oli võimalik väga paljudelt inimestelt väga palju küsimusi esitada. ma arvan, et me peaksime äh, tunnustama ka seda, või ütleme ka seda, et äh, nende turud ei ole nii komplekssed ja seal ei ole nii palju äh, kauplemisklasse kui Londonis. kuid äh, mõtetevahetus oli rikas ja Aliin on mõned nendest mõtetest, millest me juba rääkisime, mis meie arvates olid huvitavad, ka oma raportisse sisse kirjutanud nüüd organiseeritud kauplemissüsteemide puhul jah, tõesti, see puudutab ka Markus Ferberi raportit MIFID-i kohta ma pole päris kindel, kas see kategooria ka toimib ja võib-olla tuleb seda natukene muuta. ma olen mõelnud, et äh, kas on päris õige siin tuua seda kapitali küsimust niimoodi sisse, nagu see on, võib-olla tuleks siin mingi turu jaoks äh, tähtsav äh, Äh, kapital välja tuleb, võib-olla tuleks leida mingi lihtsam äh, süht-, süsteem, mõõtesüsteem, et me ei peaks mõõtma erinevaid, seitsmeteist erinevat äh, mõõdet, nii nagu see on praegusel hetkel USA-s korraldatud, võib-olla oleks seda võimalik teha mingi protsendimäära põhjal võib-olla tõesti see kapitali kõrvalejuhtumine ei mängiks siin siis äh, nii suurt rolli. võib-olla jah, kui me ütleme siin paari sõnaga rohkem MIFID-i kohta, siis äh, tuleb meil ka öelda, millised on karistused, kui äh, reeglitest kinni peeta. Financial Timesis oli artikkel natukene aega tagasi, kus öeldi, et äh, turu väärkasutuse reeglid praegusel hetkel ei poolda pikaajalisi investeeringuid ja seal artiklis öeldi, et võib-olla tuleks ka informatsiooni kohta erinevad kategooriad sisse viia. mina nüüd küll otseselt ei soovita seda, aga ma arvan, et see on tõesti väärt kontrollimist ja järelemõtlemist. sest me ju pooldame pikaajalist tagasi investeeringuid, nii et ma ei hakka ütlema, et see äh, artikkel on õige, aga ma arvan, et selle üle tasub äh, äh, järele mõelda. nüüd turgudeülesed tellimusraamatud, ma arvan, et meil tuleb mõelda standardiseerimise peale ja identifitseerida just need standardiseerimisküsimused. praegusel hetkel siin üks äh, põhjenduspunkt selles kirja, direktiivis on ka välja toodud ja ma arvan, et meil on vaja saada paremat järelevalvet, sest me tegelikult ei tea, mis äh, varsti turgudel juhtub. ma arvan, et tõesti meil tuleb siiski mingi alus luua ka tulevastele arengutele oma direktiivi kaudu. mis puudutab nüüd äh, tellimusi, lõivusid, äh, siis ma arvan, et tõesti tegemist on väga hea mõttega ma olen mõelnud selle peale, et kas see peaks olema äh, tellimuse kohta või siis tehingute kokku üleüldiselt, ma arvan, et äh, me peaksime mõtlema tähem-, täpsemalt selle peale, kuidas seda korraldada ja ma teeksin ettepaneku, et võib-olla tuleks uurida seda, et äh, äkki peaks seda siis tõesti tegema tehingute kaudu, et milline oleks vahe, kui me teeme seda tehingute kaudu või tellimuse kaudu, ehk et sa maksad siiski selle eest, mida sa kasutad. see on ka üks äh, kaebeid, mida me oleme kuulnud pikaajaliste investorite käest, et, äh, et välkkauplemist kasutatakse äh, Äh, väärkauplemise kaudu äh, väärkasutatakse seda äh, taristut, mis meil praegusel hetkel on üles ehitatud. jah, et seda tuleb MIFID-i raames vaadata, aga kuna see küsimus siin tõstatati, siis tuleks seda ka kommenteerida, kuid see ei tähenda, et need tuleks nüüd siia turu väärkasutuse direktiivi üle võtta ja mitte MIFID-i direktiivi. mulle tundub, et meil on siin lihtsalt ühine arutelu ja sellepärast tuleks seda tõstatada mis puudutab direktiivi, siis äh, kodanikuvabaduste komisjon peab hoolitsema selle eest, et äh, karistused oleksid äh, sarnased teatud kuritegude puhul, nende puhul, mille puhul me tahame, et nad oleksid sarnased. sest on ja, ja sellega tuleb meil tulevikus ka rohkem tegeleda, kuid ma arvan, et me ei peaks seda tegema tükiti, et iga kord, kui see küsimus tõstatab, siis me sellega tegeleme ja, ja iga kord see läbirääkimist, et läbirääkimistele edasi antakse, aga meil oleks vaja kindlat põhimõtet, millest igaüks kinni peab ja ma arvan, et oleks väga hea, kui majanduskomisjon töötaks välja oma põhimõtted ja peaks nendest siis kinni. ma arvan, et on väga tähtis, et me ei hakkaks siin püüdlema maksimaalse harmoniseerimise poole, vähemalt praegusel hetkel mitte, sellepärast et on teatud liikmesriike, kus karistused on palju suuremad kui teistes, mõndades pole neid üldse, nii et on selge, et Äh, lähtekohaks peaks olema mingi minimaalne harmoniseerimine, nii nagu komisjon selle ettepaneku on teinud. ja ma arvan, et oleks väga vale, kui et kui arvatakse, et äh, administratiivsed ja kriminaalkaristused oleks nagu topeltriskiks, administratiivsed karistused on poole üks, äh, üks selle küsimuse üks pool ja kriminaalkaristuse teine, neid tuleks erinevalt ka vaadata. ja kapitalinõuete direktiivis on seda ka vaadatud, sest seal äh, on seda vaadatud ja ma arvan, et parlamendis on võimalik see küsimus ka lahendada, et administratiivsed karistused ei asenda riikide kriminaalkaristusi. nii et see tegelikult on ka töö, mis kattub äh, Aliini omaga ja ma arvan, et Aliin äh, jälgib ka seda kapitalinõuete direktiivi puhul. Äh, suur tänu Aliinile, ma arvan, et tegemist on väga huvitava raportiga. meil on aega ka kuulata ära komisjon, kui raportöör sooviks ma arvan, et komisjoni esindaja on kohal, nii et kui te soovite, siis palun. suur tänu, proua esinaine ma tahaksin tänada Arlene McCarthy't selle raporti eelnõu eest, mille ta on esitanud, sellepärast et see läheb kokku komisjoni ettepanekuga, mis puudutab siis turu kurvitar-, kuru tarvitamise vastaste režiimide karmistamist kuid samas on mõningaid küsimusi, kus äh, me ei tahaks äh, näha seda, et komisjoni positsioonid äh, muudetakse, näiteks insider ähm, info VKE-de turgudel, selle osas oli meie meelest meie tekst väga hästi tasakaalus ja ettepanek hästi sõnastatud, tahaksime tuua välja tõsiasja, et ähm, nagu ka raportöör juba ütles ja härra Ferbergi, et äh, me peame tagama järjepidevuse nende kahe direktiivi vahel, mõned raporti eelnõu elemendid tegelikult sobiksid õigusliku raamistiku mõttes äh, pigem MIFIDisse, kuid ettepanekud muidugi kõik liiguvad õiges suunas, võib-olla äh, ainult äh, mitte see, et tahetakse eemaldada organiseeritud kauplemissüsteem. isegi kui see siit aga välja jäetakse, tuleb selgelt välja öelda, et igasugused kauplemisplatvormid isegi kui nad ei lähe reguleeritud turgude alla, peaksid siiski mingisugused äh, turgude kuritarvitamise vastase režiimiga olema kaetud. tahaksin välja tuua ka tõsiasja, et ESMA praegu juba äh, tegeleb äh, välkkauplemisküsimustega, samuti seda siis kuritarvitamise vaatevinklist ja MIFID-i raamistikus, seega töö selles osas käib ja oluline on see, et seda lastaks teha ja ühte asja tahaksin sanktsioonide kohta veel mainida. loomulikult äh, jällegi ka siin on järjepidevus väga oluline ja see peab minema, need arutelud kokku teiste ettepanekutega, näiteks nagu kapitalinõuete neljanda direktiivi alased nõuded. ja oluline on see kogu selle režiimi rakendamiseks, äh, ma pean siin silmas MIFIDit äh,, kriminaalkaristusi ja nii edasi. ja oluline on see, et äh, see ajaraamistik, mis antakse äh, liikmesriikides seadusandluse ülevõtmiseks ja rakendamiseks, oleks piisavalt pikk selleks, et seadusandlus äh, siiski korralikult jõustuks ja minu kokkuvõte seega on, et mul, minu meelest parlament on asunud selles küsimuses täiesti õigele teele ja ootame huviga konstruktiivseid arutelusid selleks, et siis kaas-, seadusandjad jõuaksid selle aasta lõpuks äh, kokkuleppele, nii nagu eelmisel ülemkogu lõppjäreldustel ka kavva võeti. suur tänu ja sõna nüüd äh, Arlene McCarthy'le. suur tänu, üritan teha lühidalt sellepärast et ma arvan, et nendes detailsemates küsimustes, äh, nagu ma alguses ütlesin, olen ma vägagi avatud ja äh, ma tahtsin esialgu lihtsalt äh, mõned äh, mõtted paberile panna ja siis komisjoni liikmetega koos neid ettepanekuid natukene äh, paremaks muuta. ja tegelikult ei ole küsimus selles ju, et turgude järelevalvamise direktiiv oleks kuidagi MIFIDiga konkurentsis, see ei ole sugugi nii, ma tahaksin lihtsalt, et härra Ferber austaks seda, et Äh, kui meie tegeleme, kui mina tegelen kuritarvitamisega ja kui tekivad sellised küsimused kauplemisplatvormide äh, killustumises või kui on need eraldi välja toodud välkkauplemisturud kuritarvitamise kontekstis, siis minul on kohustus need raportisse panna, kus ta lõpuks on, millises direktiivis, MIFIDis või mujal, see ei olegi oluline aga mina arvan, et ma pean sellega tegelema, kuivõrd ma olen raportöör turgude kuritarvitamise äh, Äh, raporti osas. kust see sisse tuleb, mul on suhteliselt ükskõik, aga kuskil see sisse peab tulema. arvestades ajaraamistikku äh, ei ole ma jõudnud väga hästi süüvida MIFIDi äh, raportisse, sest et tõlkeprobleem oli ja nii edasi, aga selles suhtes mul on suhteliselt ükskõik, kus see lõpuks ära reguleeritakse aga selge on see, et turgude killustamine, see, et neid platvorme on nii palju, teeb turgude järelevalve ainult keerulisemaks ja sellepärast ma selle üles võtsingi, kuivõrd äh, turgude reguleerijad minule selle probleemi edastasid jah, äh, on väga palju küsimusi, millega tuleks veel äh, edasi tegeleda ja arutelud on alles algfaasis, mul oleks väga hea meel, kui kolleegid esitaksid mõningaid konkreetseid ettepanekuid. nüüd komisjonile vastataks äh, need VKE-de erandid, et te tahaksite seda säilitada. komisjon võiks aga aru saada seda, et VKE-d ei ole seda meil palunud ja näevad iseennast äh, selle direktiivi või määruse lahutamatu osana ja tahaksid sellest äh, äh, lähtuda ja ma ei saa aru mitte mingi põhjust, miks selle peaks äh, sisse jätma. kui te räägite halduskoorma vähendamisest, võib-olla küll, aga kui VKE-d ise ütlevad, et neil ei ole seda vaja, seda erandit, siis äh, ma ei saa aru, miks see peaks olema nii äh, ma, tegelikult insiderite nimekirja pidamine ei ole väga raske töö ja ma ei saa aru, mis see halduskoorem selles osas on. ma saan aru, et esmas tõesti mõeldakse praegu välkkauplemise osas, aga tööd ei ole keegi pihta hakanud ainukesed arutelud, mida mina olen pidanud, näitavad seda, et räägitakse sellest, et midagi jah, peaks ette võtma välkkauplemise osas ja üks teadlane on ka öö, pandud öö, asjaga tegelema, aga kõige austuse juures komisjoni ees ma arvan, et mingisugused öö, verstapostid peaks siiski meie kui valitud koda paika panema selles küsimuses ja meil peab olema ka järelevalve selle üle, mida ESMA teeb nii et ma ei ole nõus sellega, et te ütlete, et tööd tehakse ja vaatame, millega esma välja tuleb. me peaksime siiski äh, vaatama, mida teevad ka teised äh, maailmas, kes äh, selle asjaga tegelevad. ainus mure puudutab minu puhul ju turu kuritarvitamist, kõik teised küsimused loomulikult lähevad MIFIDisse Pascal tõstatas administratiivsed või vabandust, haldussanktsioonide küsimuse ja tõesti, sellele tuleks natukene rohkem tähelepanu pöörata. ma arvan ja teie ütlesite seda, proua esinaine, et ei tuleks alahinnata äh, haldussanktsioonide tõhusust. me ei räägi siin mingisugustest parkimistrahvidest või kiirustrahv, kiiruse ületamise trahvidest, need on hoopis teistsugused sanktsioonid, need on väga olulised selleks, et kurjärgitamise vastu võidelda ja ma arvan, et ähm, selles osas tuleks natukene detailsemalt võib-olla jah, ähm, meie raportit täiendada. ma olen äh, härra De Backer äh, sellega, millele te viitasite, juba tegelenud. härra Mann, suur tänu ka teie märkuste eest jah, ma tõesti arvan, et kuivõrd tegemist on raporti esimese läbivaatamisega, siis ähm, see loomulikult veel täiustub ja on täiesti ilmselge, et rohkem tuleb ära teha. aga tuleks teha seda võib-olla koostöös nendega, kellel on asjakohaseid teadmisi asja kohta ja tänapäevaseid asjakohti ja siit ma jõuan härra Blumi kommentaaride juurde. härra Blumi patroniseeriv ähm, tekst on mulle tunta, see, te räägite, et kolmkümmend viis aastat äh, Londoni Cityst, äh, seega oled, ei ole te erapooletu, nüüd te olete kaksteist aastat sealt turgudelt olnud eemal, see on ikka ilmatu aeg. Te teate, et maailm muutub kiiresti, tehnoloogia eriti ja seega mina pigem räägin nende inimestega, kes iga päev seal turul ka täna tegelevad, räägin nendega, kes järelevalvet peavad, me kõik teame, et halvad ettevõtted, kes tahavad mööda hiilida reeglitest, on, on turgudel. ega see ei tähenda seda, et me sellepärast ei peaks reegleid kehtestama ja et me ei peaks äh, kaasas käima muutustega turul, nii et igasugused positiivsed konse-, konstruktiivsed ettepanekud teie poolt, härra Blum, on teretulnud, aga teie äh, pilti võib-olla hägustab see, et teile Euroopa lihtsalt ei meeldi. aga nüüd on välja kujunenud Euroopa finantsteenuste turg, et piiriüleselt ka kaubeldakse ja see tähendab seda, et kau-, piiriüleselt tuleb ka reegleid rakendada. nii et kui teil on midagi positiivset ja kasulikku öelda, siis äh, palun väga äh, ja sellega ma lõpetan, aitäh! suur aitäh! muudatuste esitamise tähtaeg on kaheksas mai, siis meie arutame neid muudatusettepanekuid. Markus, kas sa soovisid sõna saada, vabandust, ma ei näinud. mul on ainult üks küsimus ajakava kohta, sest minu jaoks on väga tähtis, et see kõik toimuks tõesti õigesti selle kuu lõpus pärast Strasbourgi nädalat arutame me minu raportit ja ma arvan, et ka hääletus peaks toimuma üheskoos, nii et me peaksime mõtlema, kuidas me need ajakavad koostame, sest ma arvan, et natukene ohtlik on see, kui me kõigepealt turu väärkasutuse üle hääletame ja alles pärast seda MIFID-i üle. nii et ma arvan, et kas me saaksime või küsiksin, kas me saaksime neid asju kuidagi omavahel kokku panna, kooskõlastada. mina olen sellega täiesti nõus ja ma tahan, et mõlema raporti üle üheskoos hääletatakse hästi, me siis teeme nii, teoreetiliselt on siin igatahes kirjas, et hääletus on üheksandal juulil. ja see on tõesti kooskõlas. nii et, et kui ühe raportiga toimub mingeid muudatusi, siis peame vaatama, mis edasi saab. selge on see, et me peame üritama neid asju äh, koos hääletada äh, sest et kui hääletused on eri päevadel, jumal teab, mida mõned inimesed siis teevad. niisiis teoreetiliselt peaks asi täiskogule jõudma siis septembris. ja hetkel on siis asi kooskõlas MIFID-i raportiga. aitäh! vaatan nüüd siin ringi, et näha, kas järgmise päevakorrapunkti jaoks vajalikud inimesed on kohal tegemist on punktiga viis, Euroopasse investeerimise atraktiivsus, ma näen, et raportöör on kohal, sotsiaaldemokraadid on kohal, ma tean, et Wolf Klents ei ole kohal. Äh, härra Saied, ma ei tea, kas tema on, ma ei tea, kas Sven Rohelistest ka kavatseb tulla te,, teie ka ei tea, hästi. nii et, et ilmselt meil Äh, on natuke aega, enne kui kapitalinõueteni jõuame, sest seda me enne pool kaksteist ei saa arutusele võtta. nii et, et ma arvan, et praegu läheme kohe viienda päevakorrapunkti juurde ja investeerimise atraktiivsus Euroopasse ja annaksin kohe sõna raportöörile. <clears throat> proua esimees, kallid kolleegid. investeeringud eh, Euroopas on küsimus, mida me täna siin esimest korda arutame sellisel kujul, kuid investeeringud on paljude Euroopa programmide jaoks väga tähtsad ning on kooskõlas ka paljude püüdlustega, mida on algatatud komisjonis ja nõukogus. me nimelt üritame investeerimisaktiivsust suurendada. eriti just praegu, praeguses majandusolukorras on see küsimus väga tähtis nii Euroopas kui kogu maailmas. ja me peaksime üritama nüüd anda tõuget investeeringute suurendamisele. kõigepealt tuleks rääkida rahvusvahelisest olukorrast me ei näe praegu mitte mingit pööret majanduskriisis ja me teame, et majandus vajab meie kaitset ning selles osas Euroopa peab olema ka rahvusvahelisel areenil esindatud. selleks, et tagada jätkusuutlikku majanduskasvu ning ka toetada kaubandust maailma tasemel avatud piiridega teiselt poolt aga peab Euroopa tegelema oma sisemiste probleemidega selleks, et ülemaailmne majanduskasv ka lõpuks Euroopasse jõuaks ja seda loodetavasti võimalikult kiiresti. Euroopa Liit peab siin ära kasutama oma eelisseisu. euroala ning ka stabiilsus, mis on euroalal ette nähtud, on väga tähtis tegemist on eelisega nii Euroopa kui ka äh, kolmandate riikide investoritele. teiselt poolt tuleb meil aga mõelda ka selle peale, kuidas me saame oma juhtivat positsiooni säilitada. me oleme tegelikult üks kõige tähtsamaid investeerimiskeskkondi, Euroopa Liit on kõige tähtsam investeerimiskeskkond ja me ei tohiks nüüd seda kohta ära anda tärkavatele majandustele kuidas seda esikohta säilitada? ja seda nii, et meie majandussüsteem äh, jääks stabiilseks ning me jääksime ka likviidseks, et äh, likviidsus säiliks nii reaalmajanduses kui ka siis äh, euroalal. selleks, et olla atraktiivne investeeringute jaoks, tuleb meil mõelda ka selle peale, kuidas investeeringuid Euroopasse meelitada ja kuidas neid siis erinevate liikmesriikide vahel ära jagada. ja võib-olla tuleks mõelda ka selle peale, kuidas võrdsemalt investeeringuid kõikide liikmesriikide vahel vala-, jagada. ma tean, et ka Regionaalarengu Komisjon tegeleb selle küsimusega ja olen veendunud, et neil on väga huvitavaid ettepanekuid teha. nagu öeldud, me peaksime ära kasutama oma eelispositsiooni ja samal ajal mõtlema ka selle peale, et siseturg toimiks. siseturu toimimine tuleks üle kontrollida, sellepärast et siseturuga on meil võimalik uusi investeerimisvõimalusi luua. näiteks siin on juba ette nähtud äh, teatud öö, äh, äh, elukutsete ähm, vabaks andmine ehk et me vähendame reegleid ähm, nendele ja peale selle ja sellega, selle raames on meil võimalik siis hoolitseda selle eest, et ka äh, väljaspoolt Euroopa Liitu tuleb meile tööjõudu juurde. me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas äh, hästi kõrgelt kvalifitseeritud äh, inimesi ka kuidagi Euroopaga siduda. ja selleks on vaja kaasas käia kõige uuemate arengutega. ümberõpe, täiendõpe mängib siin väga tähtsat rolli. ja see ei, ei ole mitte ainult eelisinvesteeringuteks praegu juba olemasolevatesse valdkondadesse, vaid me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas me meelitaksime rahvusvahelisi äh, haridusasutusi Euroopa Liitu. Ühendkuningriik peaks meil siin olema väga heaks näiteks. Ühendkuningriigis investeeritakse väga palju haridusse ja haridusasutustel on kogu maailmas väga hea maine. nii et tõesti, me peaksime mõtlema selle peale, kuidas Ühendkuningriigilt õppida siis peale selle on meil veel ka mm, Äh, kõrge elatusstandard, äh, sotsiaaltagatised, äh, ärgas kultuurielu, mis peaks olema ju ka stiimuliks investeerida. teiselt poolt ei tohi me ära unustada ka teadustööd ja innovatsiooni, see on ka väga iseloomulik Euroopale ja sellega tuleb arvestada. kas see peab olema osa meie poliitikast. ühelt poolt tuleb teadustööga tegeleda, aga teiselt poolt tuleb ka teadustöö tulemusi siis äh, päriselus rakendada. ja seda on võimalik tõesti teha ka tõukefondide kaudu ning olen veendunud, et Regionaalarengu Komisjon teeb siin vastavaid ettepanekuid. on väga tähtis, et just rasketel aegadel on meil kasutada tõukefondide vahendeid sest need on väga tähtsad meie projektide läbiviimisel. ja me peaksime mõtlema ka selle peale ka uue finantsraamistiku väljatöötamisel. peale selle tuleks tagada ka vaba kaubandus ülejäänud äh, maailmaga, sest äh, vabakaubandus on väga tähtis ka meie kauplemis- ja investeerimistegevusele nii Euroopas kui ka Euroopa ja ülejäänud maailma vahel ning siis ka juurdepääs äh, riigihangetele ja vastastikuse põhimõte riigihangete puhul, see on väga tähtis Euroopa ettevõtete jaoks, eriti aga VKE-de jaoks, kellel peab siis olema võimalus avalikel pakkumistel osaleda ka teistes liikmesriikides tegemist on küsimustega, mida me oleme erinevates raportites maininud äh, ja erinevate resolutsioonide puhul välja toonud, kuid nüüd on meil vaja välja töötada korralik äh, kõikehõlmav plaan. liikmesriigid ja Eurostat peaksid välja töötama vajalikke tegureid selleks, et äh, riikide investeerimiskeskkonda sõbralikumaks muuta. kuidas on võimalik kindlaks teha seda, äh, kas erinevates liikmesriikides on soodsad investeerimistingimused? siis ei tohi ära unustada ka kahe tuhande äh, kahekümnenda aasta strateegiat ja juhtivate programmide, lipulaeva programmide hulka peaksid kuuluma ka investeerimist soodustavad programmid me ei tohiks siin killustuda erinevate üldiste äh, sõnakõlksude vahel. meil on vaja tõesti ka komisjonilt teatist äh, selle kohta, kuidas Euroopa nüüd ka tõesti investeerimiseelistustest, investeerimiseelistustest äh, ja eelisseisust ka kasu saab lõigata. meil on vaja rohkem Euroopa-siseseid kui ka Euroopast väljaspoolt investeeringuid Euroopas Liitu meelitada. meil on vaja mõelda selle peale, kuidas töötada välja uusi strateegiaid ja uusi seaduseelnõusid selleks, et ka korra poliitilist äh, keskkonda investeeringute jaoks paremaks muuta. siis võib-olla võiks meil olla ka see investeeringute seirekeskus. sest me ei räägi siin ju sest ei ole ju tähtis mitte ainult see, kuidas investeeringuid äh, Euroopa Liitu tehakse, vaid ka see, kuidas nad erinevate liikmesriikide vahel jagatud on. ja võib-olla saaksin teha rohkem koostööd erinevate liikmesriikide vahel selleks, et meil oleks äh, võimalik selgelt äh, ära kasutada ka eeliseid, mis meil on ja kui vaja, siis ka puudusi eeliste kaudu tasakaalustada ja siin on tõesti väga tähtis investorite Euroopasse meelitamine. see oleks lühidalt kõik. kallid kolleegid, need olid minu ettepanekud. minu raportis on väga tähtis, et me tõesti strateegiliselt sõnastaksime oma eesmärgid ja see, me töötaksime välja ka siis vastavad seirekeskused oma püüdluste elluviimiseks aitäh! aitäh selle väga huvitava ülevaate eest. annan nüüd sõna sotsiaaldemokraatidele. aitäh, viimase paari aasta jooksul äh, äh, oleme me siin parlamendis ja ka meie fraktsioonis rääkinud väga palju sellest, et meil on vaja uusi Euroopa strateegiaid majanduskasvu, töökohtade ja investeeringute jaoks ja seetõttu mul on väga hea meel selle Äh, raporti üle ning ma toetan raportööri seisukohta, et komisjon peaks ette valmistama uue teatise ning sidusa strateegia Euroopa tulevase investeerimispoliitika kohta. Äh, nagu raportis öeldud, investeerimisstrateegial on kaks külge äh, mis pälviks meiepoolset käsitlemist. Äh, ühelt poolt siis investeeringute vood äh, ja teisalt äh, kohalike investeeringute külmutamine. Need on raportis väga, mõlemad väga oluliselt välja toodud. me ei peaks vaatama ainult Euroopa olukorda ülemaailmsete investeeringute konstru-, konst-, kontekstis, vaid me peaksime vaatama ka, millised on olemasolevad Euroopa poliitikad, millised on need peamised investeerimispoliitikad meil on olemas ühtekuuluvuspoliitika, samuti eh, kuidas on lugu tulevase Euroopa tööstuspoliitikaga, ühtekuuluvuspoliitika on veel endiselt eh, reaalmajandusse tehtavate investeeringute rahastamise peamine allikas eh, parlament peab vaatama läbi ühtekuuluvusfondi määruse järgmiseks seitsmeks aastaks Äh, ning väga oluline on siin rõhutada, kuivõrd need äh, ühtekuuluvusfondist tulevad vahendid aitavad toime tulla kriisidega, mis valitsevad meie pi-, äh, regioonides, linnades. samuti tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et struktuurifonde tuleb kasutada katalüsaatorina täiendavate rahaliste vahendite juurdemeelitamiseks, selleks, et neil oleks finantsvõimendusefekt, selleks, et saaks teha olulisi investeeringuid ma leian, et väga olulised on ka uuenduslikud rahastamisvahendid, äh, mitte ainult regionaalpoliitikas, vaid kõigis valdkondades. ma leian, et äh, finantsvahendite abil ähm, on võimalik äh, tugevdada Euroopa Liidu eelarvet, edendada avaliku ja erasektori partner, partnerlust, luua uuenduslikke rahastamisallikaid ähm, ning tagada strateegilised ja olulised investeeringud eelarvekitsenduste ajajärgul. meie fraktsioon on ka seisukohal, et Euroopa vajab tugevat tööstust, tööstuslikku kodanikubaasi selleks, et investeeringuid siia tuua. meil on vaja tõhusaid keskkonnasõbralikke tööstusstrateegiaid selleks, et taastada Euroopa Liidu tööstuspotentsiaal me peame parandama konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust meie tööstussektoris, vaja on panna paika suunised energia jaoks, energiatõhususe jaoks, selleks, et investeeringuid soodustada selline raportis äh, käsitletakse paljusid teemasid ja selle ulatus on väga ambitsioonikas, aga ma oleksin siiski äh, soovinud näha ka, et äh, räägitaks investeeringutest uutesse poliitikasse meil on Euroopa Liidus väga kvalifitseeritud noored ja rohkem, rohkem oleks vaja ka neisse investeerida, praegu paraku noortel on väga raske leida töökohti me ei saa tõesti lubada seda, et tööpuuduse kasv noorte hulgas jätkub ja ma arvan, et raportöör toetab mind, kuna ta on pärit Kreekast. niisiis äh, oleks vaja investeeringuid ka noorte tööhõive edendamisse, siis äh, kuidas me parandame Euroopa majanduse tugevust ja oma konkurentsivõimet. Äh, üks võimalus on muutuda energiatõhusamaks, kasutada rohkem keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid Euroopa Liit on olnud, olnud juhi rollis keskkonnasõbralike arengupõhimõtete edendamisel ja täiendavad investeeringud äh, sellesse valdkonda loovad uusi jätkusuutlikke töökohti, edendavad äh, keskkonnasõbralikku keskkond, äh, tehnoloogia arengut, nii et, et ma arvan, et me peaksime ka sellele raportis tähelepanu juhtima minu arvates peaksime me hoolitsema ka selle eest, et mis tahes Euroopa taga meil on ka teatud põhimõtted, mis äh, meie investeerimisstrateegiat juhinduvad, et me tõesti saavutaksime tõelist Euroopa lisandväärtust. meie fraktsioonipoolne ettepanek oleks kasutada nõndanimetatud äh, kolm, kolme C põhimõtet, see peab olema kliimasõbralik, äh, ühtekuuluvust soodustav, konkurentsivõimeline, nii et, et me peaksime äh, Eh, investeerima projektidesse, millel on Euroopa Liidu lisandväärtus. lõpetuseks peab Euroopa Liit eh, edendama jätkusuutlikke investeeringuid, mis peavad kinni keskkonna ja eh, sotsiaalstandarditest, tagavad head töötingimused ning tagavad selle, et Euroopa Liit on kõrgekvaliteetsete investeeringute vallas esirinnas Euroopa Liit ei pea äh, konkureerima odava tööjõu pärast, vaid just nimelt majanduslike äh, süsteemide jätkusuutlikkuse pärast ja minu muudatusettepanekud lähevad selles suunas, aitäh! aitäh, kas keegi veel soovib sellel teemal sõna võtta? jah, Edward, sina sellepärast et mul on äh, siin äh, härra Wolf Klintsi äh, sõnavõtt, mida härra Tremosa pidi ette kandma, aga kuna ta ei ole siia jõudnud, siis aga hea küll, Edward, sina kõigepealt. mul on hea meel selle raporti üle, mille on koostanud meie kolleeg proua Kratsa-Tsagaropulu minu arvates on selline raport väga värskendav ajahetkel, kus majanduses valitseb karm talv. väga oluline on mõelda sellele, mida tuleviku heaks saaks ära teha kui me ajaloos tagasi vaatame, siis me näeme, et isegi rahvusvaheline valuutasüsteem ja IMF äh, plaaniti juba, nende loovist plaaniti juba Teise maailmasõja ajal. siis juba nähti ette, et see sõda lõpeb ja ees ootab tulevik nii et, et see juba siis hakati, teise maailmasõja ajal hakati plaane tegema. nii et, et isegi kui on talv, Äh, siis ähm, <laughs> niisiis, juba siis tuleb hakata, hakata mõtlema tulevikule, nii et, et on väga oluline, et me seda teeksime. Äh, see, mida me teeme, kas me võtame vastu mõne määruse või reguleerime midagi, me peame tegema seda äh, selleks, et mineviku probleemid ei korduks me peame äh, seda tegema ka niimoodi, et me ei kahjustaks majanduskasvu. nii et, et äh, mis tahes reguleerimise puhul me peame olema ettevaatlikud, sellepärast et me ei taha kahjustada likviidsust, me ei taha kahjustada oma panku. on väga palju äh, samme, mille või valdkondi, kus kui me üle pingutame, võime majanduskasvu kahjustada hetkel me oleme olukorras, kus äh, üks pool äh, lihtsalt äh, mõtleb ainult eelarve konsolideerimisest ja millestki muust ja teine pool räägib ainult majanduskasvust, aga kust me selle kasvu saame, kui meil investeeringuid ei ole? niisiis, oluline on mitte ainult kõnelda majanduskasvust, vaid ka sellest, mis seda majanduskasvu loob, selleks on investeeringud ning samas tuleb ette valmistada ka infrastruktuur ja suutlikkus neid investeeringuid Euroopasse tuua. nagu äh, te ütlesite, tegemist on väga olulise piirkonnaga. Euroopal on väga suur potentsiaal ning me peaksime hoolitsema selle eest, et, et me kas siis läbi siseturu või äh, muu valdkonna, äh, sealhulgas reitinguagentuuride ja kõigi teiste asjade Äh, seda ka teeme. me peame hoolitsema selle eest, et äh, Euroopa muutub investeeringute jaoks atraktiivsemaks ja see juba tagab ka majanduskasvu, aitäh! aitäh! härra Tremosa pole ikka veel siia jõudnud, nii et, et ma ALDE nimel loen siis variraportööri Wolf Klintši äh, sõnavõttu ette tal on samuti väga hea meel proua Kratsa raporti üle, mis käsitleb Euroopasse investeerimise atraktiivsust. ta leiab, et raport juhib tähelepanu mitmele asjale, mis on vajalikud, tagamaks Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõimet. Need on väga olulised eeltingimused selleks, et Euroopa oleks välisinvesteeringutele ka tulevikus atraktiivne ta kavatseb esitada mõningaid täiendavaid seisukohti liberaalide poolt Eh, nii et, et juba praegune väga tasakaalustatud raport muutuks veelgi tasakaalustatumaks. ning eh, ta loodab, et eh, saab teha konstruktiivset koostööd nii teie kui teiste variraportööridega. mina lisaksin omalt poolt ka mõned märkused, ka minul on väga hea meel selle üle, et Äh, tuleb vaadata nendele olusid, olulistele horisontaalsetele elementidele, mis on seotud kõigi juhtalgatustega Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias. mina isiklikult leian, et me peame käsitlema investeeringute atraktiivsust äh, kõikide õigusaktide puhul me ei saa lihtsalt kõnelda finantsturgude reguleerimisest äh, ja seadustest, vaid nende seaduste vastuvõtmisel me peame vaatama, kuidas need seadused mõjutavad majanduskasvu, kas on mingeid soovimatuid tagajärgi, mille jaoks on vaja rakendada teatud tasakaalustavaid meetmeid. me oleme jõudmas sellesse punkti, kus äh, nagu Michel Barnier ütles me oleme G kahekümne raames võetud lubadused peaaegu täitnud, vähemalt õigusloome tasandil ja nüüd on väga oluline, et me äh, vaataksime, milline on nende mõju majanduskasvule ja asju korrigeerima ja vaatama, kas ei ole soovimatuid tagajärgi. ma arvan, et see on äh, ka kõik seotud ähm, tõesti äh, usalduse loomisega, niimoodi me näitame, et me Euroopas oleme valmis äri ajama ja me ei tee midagi sellist, mis takistaks investeeringuid. kas keegi veel soovib sõna? jah, Diego. komplimentaar. mina tahaksin paar lisandust öelda sellele, mida proua Kratsa ütles, kõigepealt tahaksin teda õnnitleda selle raporti puhul, sest selle küsimuse tõstatamine on äärmiselt tähtis. me peaksime selles valdkonnas eriti hoolikad olema. investeeringud Euroopas mõjutavad ka majanduskasvu ja tihti majanduskasv antakse käest ära kärpepoliitika kaudu. ja kärpida tuleb sellepärast, et äh, riikide eelarvet tasakaalu saada. ma arvan, et liikmesriigid ja Euroopa Liit peaksid nüüd välja töötama strateegia, millega oleks võimalik tagada majanduskasvu ja investeeringute atraktiivsust. nii et selles mõttes on minu arvates see raport tõesti samm, õigeks sammuks õiges suunas. tahtsin lihtsalt paar punkti veel uuesti tõstatada. esiteks äh, maksusüsteemide tähtsus, ähm, investeeringute tegemisel. tihti mainitakse siin Iirimaad, kuid äh, maksumäärade kõrval on ju veel ka teisi meetmeid, millega investeeringuid äh, atraktiivseks muuta. Euroopa Liit võiks ju terve rea erinevaid poliitikaid selle kohta välja töötada selleks, et äh, välismaalt investeeringuid Euroopa Liitu meelitada. ja välismaised investeeringud on tihti, äh, sõltuvad ka liikmesriikide äh, Äh, nõuetest hariduse kohta, sellest sõltub, milline on kohtusüsteem, äh, kui suur on bürokraatiamasin ja kas seda vähendatakse. ning äh, see kõik peaks olema arvestatud ka sellises raportis nagu meie raport. Ähm, selles raames tuleks vaadata ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat see strateegia ei tohiks vanapaberihuunikus lõpetada, vaid see tuleks tõesti ellu viia. kuid selleks peavad ka liikmesriigid ka pingutama. Need on tõesti erinevad tähtsad punktid, mis võiks selles raportis eraldi välja tuua. Sven. Sven, ma näen, et sa oled kohale jõudnud, kas sa soovid sõna võtta? ei soovi, aitäh rohkem sõnasoovijaid ei ole, kui ei, siis annan jälle sõna raportöörile. jah, proua esimees, tahaksin teid isiklikult tänada. tahan tänada ka kõiki sõnavõtjaid. Te kõik äh, kasutasite väga positiivseid sõnu minu raporti kirjeldamisel ja tõite välja selle, kui tähtis on see raport praeguses raskes majanduskriisis Te tegite ka konkreetseid äh, ettepanekuid, väga õigesti tõstatasite te siin rahvusvahelise areeni küsimuse. G kahekümne raames peab Euroopa andma oma panuse rahvusvaheliste reeglite väljatöötamisele, aga mõtleme ka sellele, millised mõjud on nendel reeglitel meie majandusele ja stabiilsusele. Te rääkisite siin ka komisjoni vastutusest äh, ja sellest, et välja tuleks töötada selge strateegia. toodi välja ka liikmesriikide vastutus, sellepärast et korra poliitiline õhkkond on see, mis luuakse äh, ka riiklikul tasandil ja kohaliku omavalitsuse tasandil ma olen nüüd teinud eh, oma raporti esimese versiooni, on väga tähtis, et ähm, me räägime siin veel ka uutest innovatiivsetest meetmetest. mina oma raportis olen äh, rääkinud Euroopa äh, projekti võlakirjadest ja ühisvõlakirjadest, need on ka väga tähtsad ja me soovime ju äh, uusi investeeringuid, seda ei tohi ära unustada. lihtsalt äh, kõik äh, need meetmed ei mahtunud siin minu raportisse ära, sellepärast et meil on teatud reeglid, millest raportite kirjutamisel kinni pidada. on tõesti väga palju ettepanekuid, mida on võimalik sisse viia muudatusettepanekute kaudu. ma arvan, et väga tähtis on siin tõesti ka uute küsimuste tõstatamine, nagu näiteks äh, noorte tugevam toetamine. investeeringud on kohe kindlasti küsimus, mis puudutavad väga palju erinevaid valdkondi, aga ma tahaksin siin tööstuspoliitika kohta ühe lihtsalt äh, selge näite tuua. Äh, on täiesti selge, et tööstuspoliitika osakaal Euroopa Liidus väheneb ja me ei tohiks sellega leppida väga paljudes äh, Euroopa piirkondades lihtsalt äritegevus, tööstus väheneb. see kõik sobitub väga hästi siia raamistikku, mille mina olen koostanud äh, ja me peaksime selle raamistiku tähtsust ka veel kord välja tooma. suur tänu! aitäh! jah, tõepoolest, äh, tegemist on väga olulise raportiga, muudatuse esitamise tähtaeg on kahekümne kuues aprill, keskpäev. Äh, vaatame muudatusettepanekuid läbi kolmekümnendal mail ning hääletuskomisjon peaks toimuma kolmekümne esimesel mail ning raport peaks täiskogule jõudma äh, juuli esimesel osaistungjärgul. nii et, et suur aitäh kõigile, kes selles arutelus osalesid ma tean nüüd, et kapitalinõuete direktiivi raportöör ei saa tulla siia enne poolt kahtteist, nii et, et siis pidi arut-, algama arutelu siis kapitalinõuete direktiivi teemal, nii et, et meil on praegu kuskil nelikümmend viis minutit vaheaega nii et, et ke, need, kes tahavad kuulata ka kapitalinõuete direktiivi neli, tulge siis natuke enne üksteist kolmkümmend siia saali tagasi, niisiis istung on senini peatatud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

se convence o no.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

Right, well... niisiis, tere tulemast kõigile tagasi. ma arvan, et peaksime nüüd oma istungit jätkama, ma loodan, et need, äh, kes siia kavatsevad tulla, varsti ka kohale jõuavad. nüüd arutame siis kapitalinõuete direktiivi neli. tegemist on teise mõttevahetusega muudatusettepanekute teemal ning raportöör ja variraportöörid saavad nüüd siis arutada hetkeseisu kompromissmuudatusettepanekute osas. nii et, et selles suunas need arutelud äh, täna ilmselt lähevad, kõigepealt annaksin sõna Otmarile, et ta teeks sissejuhatuse viimastest arengutest proua esimees, suur tänu, suur tänu võimaluse eest täna juba väga palju sisulistest ja üksikasjalistest küsimustest rääkida. me ei pea ju täna mitte üldist arutelu kapitalinõuete direktiivi ja Basel kolme üle, vaid täna soovime me rääkida äh, läbirääkimiste seisust variraportööridega ja rääkida viimastest arengutest ning eh, kompromissettepanekute osas. teiseks tahan südamlikult tänada Julia Kretsi, oma kaastöötajat ja ka sekretariaadi töötajaid, samamoodi nagu ka variraportööre selle eest, et pea iga päev on terve päev tööd tehtud selle raporti nimel ja aidatud äh, seda küsimust kokku panna. ilma selle tehnilise koostööta ei oleks olnud meil võimalik seda küsimust piisava kvaliteediga ja piisavalt kiiresti läbi viia, nii et suur tänu. kolmandaks ma olen väga õnnelik ja ütlen seda nüüd siin kõva häälega välja nii avalikkusele kui ka siin komisjoni ees, et rahandusministrid töörühmas tõstsid oma küsimused äh, rahandusministrite tasemele. meil on tõesti vaja võimalikult kiiresti vaja saada nõukogu arvamust. meil on väga hea meel, et teisel mail toimub rahandusministrite tasandil erikohtumine, sellepärast et meie, Euroopa Parlament, soovime läbirääkimistega algust teha ja selleks, et läbirääkimistega alustada, on meil vaja nii parlamendilt kui ka nõukogult ühist seisukohta selleks, et me saaksime läbirääkimisi alustada, et meil oleks siis läbirääkimisteks ka oma seisukoht. olemata sellest, millised probleemid on nõukogus ja milline on nõukogu ajakava, jätkame meie oma tööd selleks, et kinni pidada enda tähtajast, selleks, et äh, hilja, juunikuus või hiljemalt juulikuus saaksime me minna nende küsimustega täiskogule. on toimunud mitmed variraportööride kohtumised. eile variraportööride kohtumisel leppisime me kokku, et järgmisel nädal toimub meil iga päev äh, tehniline kohtumine. meie kaastöötajad saavad siis kokku ja järgmisel nädalal Strasbourgis toimub meil poliitiline variraportööride kohtumine. praegusel hetkel teeme koostööd variraportööridega seda iga päev ja siis ka nende kolleegidega, kes tegid kõige rohkem muudatusettepanekuid selleks, et äh, lõik lõigu järel kompromisse välja töötada ning äh, jääda selle juurde, mis algatusraporti puhul ja arutelu puhul siin komisjonis väga selgelt välja tuli, see meie laiapõhjaline seisukoht nimelt. tahaksin täna rääkida viiest kõige tähtsamast küsimusest äh, ja sellest, kuidas oleks võimalik nende koht, osas kompromissile jõuda. tegemist on küsimustega, kus me oleme juba edusamme teinud. esiteks VKE-de risk ja riskitasand. minu arvates läheme me kõik ühes suunas, on küll mõningaid väga väikeseid erandeid laenude andmine VKE-dele tuleks, peaks olema lihtsam kui see, mis on praegusel hetkel Baseli kokkuleppes kirjas. VKE-de olukorra lihtsustamine on praegu ette nähtud kahesambana. esiteks riskimäära vähetatakse kolmkümmend protsenti VKE-de laenude puhul, mõned nimetavad seda tasakaalustavaks teguriks, teised ütlevad, et tasakaalustavaks teguriks on juba see, kui riski vähendatakse seitsmekümne viielt protsendilt viiekümnele protsendile nii et äh, praegusel hetkel on meie jaoks kõige tähtsam VKE laenude äh, riskimahu vähendamine kolmandiku võrra. teine sammas äh, riski vähendamise puhul on määra suurendamine. Te teate, et juba raportis me nõudsime, et kontrollitakse pangandus äh, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuselt äh, ettepanekuid ja kui Euroopa Pangandusjärelevalve maikuuks neid ettepanekuid ei tee, siis tuleb meil alustada õigusloomelist menetlust parlamendis selleks, et äh, et seda määra ühelt miljonilt kahele miljonile tõsta. aga siin ei ole veel viimane sõna öeldud, sellepärast et Euroopa pangandusjärelevalve äh, asutus peab kontrollima veel, kas meil on võimalik neid määrasid tõsta. seepärast tuleb võimalikult kiiresti tegutseda ja meie sõnumiks on mitte oodata ja siis seda puhvrit tõsta ühelt miljonilt kahele miljonile. Euroopa Pangandusjärelevalve asutus vaatab selle küsimuse üle ja kui vaja, siis tõstetakse veel seda määra. nüüd teiseks VKE-de risk. kompromiss peaks olema kahel sambal teiseks likviidsus. likviidsete varade hindamisperiood vaadatakse üle ja me toome välja need varad, mida muudatusettepanekute tegijad pidasid eriti tähtsaks. peale selle soovime me veel ka delegeeritud õigusakti vastu võtta krediidireitingu agentuuride jaoks. peale selle tahame me selle kompromissettepaneku puhul ka likviidsete varade hindamisaega muuta paindlikuks ja saadikud võiksid juba praegusel hetkel teha oma muudatusettepanekuid, öelda täpselt, millega oleks vaja tele, tegeleda ja mis tuleks delegeeritud õigusaktis paika panna. kolmas küsimus mida me oleme nüüdseks juba päris palju läbi arutanud, on äh, pankad, pankurite preemiad. tegemist on strateegilise küsimusega, et kuidas me läbirääkimistel nõukoguga selle küsimuse tõstatame. praegusel hetkel on ette nähtud kindel piirmäär ehk et me paneme vanasema paindliku preemiate määramise süsteemi asemel paika kindla preemiamäära süsteemi ja et me võtame sajaprotsendilise skaala ja see viiakse sisse üks-ühele. on, on täiesti selge, et nõukoguga lepitusmenetluse ajal tuleb seda küsimust arutada ja me soovime tõesti selge ettepanekuga selgete reeglitega läbirääkimistele minna ja sellepärast ongi meie seisukoht üks ühele ja et on kindel määr, mitte paindlik määr. neljas küsimus. süsteemselt olulised finantsinstitutsioonid Baseli läbirääkimiste puhul me töötasime välja selged kriteeriumid ja riiklikud ametiasutused ja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus võivad süsteemselt tähtsad äh, organisatsioonid vastavalt viiele kriteeriumile paika panna. see väga tähtsaks on seal põhikapital ja äh, seejuures on meil pandud ülemääraks paika kümme protsenti. ja viimane näide ja tundub, viimane küsimus, mida võin teile täna juba täpsemalt esitleda on äh, reeglite eristamine vastavalt ärimudelile. Baseli kaudu ei ole meil võimalik pangand-, pankade struktuuri küsimust lahendada. sellepärast me hoolitsesime selle eest ja majanduskomisjoni esimees oli sellega nõus, et me omas komisjonis järgnevatel nädalatel kuulame ära ka kunagise voliniku Liiganeni, kes ähm, toona pankade struktuuriga tegeles äh, Baseli läbirääkimiste ajal ja meil oleks vaja täpselt teada saada, mis täpselt on kaetud ja kuidas neid asju toona mõeldi. selle kõrval tuleb meil vaadata, kus meil on võimalik Baseli raames vahesid teha, ilma et me praeguseid reegleid äh, õõnestaksime. sest minu eesmärgiks on ja ma tean, et see ei meeldi kõigile, see, et äh, Äh, reeglid, mis me vastu võtame, ei tohiks sisaldada äh, erinevate riikide erihuvisid ja erandeid siis. meil on vaja sekkuda reaalmajandusse ja pangandusse ja meil on vaja reegleid, mis kehtiksid kõigile. meil on vaja kujundada siseturgu, meil on vaja stabiliseerida finantssiseturgu, meil on vaja stabiliseerivaid tegureid luua kuid seejuures ei tohi ära unustada siseturgu üleüldiselt ning me ei tohi kompromissile jõuda niimoodi, et me lihtsalt igale ühele lubame neid erandeid, mida ta soovib saada. nii et nagu öeldud, teeme eristusi seal, kus võimalik, aga ilma, et me ühtseid reegleid õõnestaksime. ma arvan, et seda on võimalik teha põhiliselt äh, kahes valdkonnas esiteks eh, finantsvõimenduse määra puhul NSFA puhul, mõlema puhul on võimalik seda teha ja me kavatseme siin oma ettepanekud eh, teha eristamise kohta ja vaatame, kas ka teistes valdkondades on võimalik sarnaseid eristusi teha nii et äh, ka siin kuulaksime ära ka teiste kolleegide soovid, mida nad on teinud siis muudatusettepanekute kaudu. ütlesin, et äh, järgmisel nädalal kohtume igal nädalal, et äh, maha pidada tehniline kohtumine ja reede varahommikul toimub siis poliitiline kohtumine variraportööride tasandil kus me siis vaatame läbi võimalused kompromissettepanekute sõnastamiseks. loodame, et hiljemalt kolmapäevaks või siis kolmapäeval on meil võimalik viimaste variraportööride kohtumisel kokku lepitud küsimused ja täna tõstatatud ettepanekud siis ka eraldi ettepanekuks äh, kirjutada ja seda teile siis uuesti esitleda. peale selle olen väga palju ka erinevate kolleegidega kohtumisi kokku leppinud veel, et äh, seda küsimust arutada. praegusel hetkel ma lobistide ja erinevate sidusrühmade esindajatega ei kohtu, me oleme keskendunud tööle mis on meil ees äh, nende muudatusettepanekutega, mis tehti, neid on üle kahe tuhande ja meil on tõesti vaja kõigepealt luua eelduseks ühiseks seisukohaks enda komisjoni sees ja kui me jõuame ühisele seisukohale, siis meil on võimalik ka komisjoni ja nõukogu edukalt läbirääkimisi pidada. aitäh! ma arvan, et nüüd annan sõna Udo Pulmanile, kes esindab sotsiaaldemokraate. jah, suur tänu, proua esimees variraportöörina selles küsimuses olen tõesti juba väga palju tööd ja aega sellesse küsimusse investeerinud, samamoodi nagu ka raportöör. kallid kolleegid, kõige tähelepanuväärsem selle, selles variraportööride töös selle raporti kohta on minu arvates see ja võin seda öelda kui inimene, kes saab seda võrrelda teiste variraportööride kohtumistega, on see, kui suur on meie ühine tahe, tahe, see ühine tahe, mis on välja tulnud. ja see ühine tahe julgustab meid, sest me arvame, et meil on võimalik päris korralik ettepanek välja töötada ja niimoodi anda oma panus paremaks äh, õigusloomeks selleks, et võidelda kriisi vastu. ja ma tahaksin nüüd välja tuua need küsimused, mis meie jaoks on tähtsad ja kus meie sotsiaaldemokraatliku fraktsioonina näeme, et on võimalik mida ära teha ja mida meie kolleegid ja Otmar Karas raportöörina on ka tegelikult juba toetanud. jah, kohe kindlasti võib-olla teatud äh, määral on need meie ettepanekud ka meie fraktsiooni värvinguga, aga ma toon need siiski välja. kõikide fraktsioon, kõikidelt fraktsioonidelt oleme kuulnud, et enam ei kasutata mingeid äh, põhjendusi. pangandussektor ei saa nüüd mingite väljamõeldud põhjenduste kaudu oma läbikukkumist maksumaksja õlgadele panna, sest äh, nüüd on pandud lõpp sellele, et maksumaksja maksab kinni pankade vilja, äh, vead. on väga elavalt räägitud selle üle ja Otmar Karas mainis ka seda, kuidas me võimalikult täpselt saaksime vahet teha selles, äh, millised äh, osapooled finantssüsteemis põhjustavad riski ja millised mitte. ja selle sellest vahetegemisest peaksime me kinni pidama ka siis, kui me töötame välja uusi tingimusi. me pole küll päris kindlad, kas see tegemist on toimiva meetmega. jah, me ütleme, et bilansimäär on väga tähtis, teised ütlevad, et äh, pankasid tuleb kategoriseerida erinevatesse kategooriatesse. raportööril on oma ettekujutus selle kohta, kuidas oleks võimalik lõppude lõpus kõige parem eristamismeetod välja töötada, nii et siin võib veel läbirääkimisi pidada. aga ma arvan, et siin on võimalik kokkuleppele rääkida, äh, jõuda, me võime rääkida kapitalinõuetest, äh, võlamäärast, äh, finantsvõimenduse määrast, likviidsuse nõuetest, kõik need on tähtsad, aga kõige tähtsam on see ühine tase, tahe meil tuleb paremini eristada seda, kes põhjustab riske ja kes mitte. mis on jätkusuutlik tulevikku suunatud pangatu, pangandus, milline on pangandus, mis keskendub ähm, oma klientidele, VKE-dele ja meil tuleb vaadata, kus tekivad piiriülesed riskid ja ma arvan, et seda kõike tuleks selgemalt äh, välja tuua kohe kindlasti on Otmar Karasil õigus, kui ta ütleb, et ne, selle seadusloomelise projekti kaudu ei ole meil võimalik uut pangandusstruktuuri välja töötada, kuid meil on võimalik selle uue pangandusstruktuuri väljatöötamist ette valmistada. ja see on tegelikult üks tähtsamaid ülesandeid, millega meil tuleb praegusel hetkel tegeleda. teiseks, nagu ma ütlesin, ei ole enam äh, sulest imetud põhjendusi. see kehtib ka nende kohta, kes äh, kapitalinõuete kolmanda direktiiviga tegelesid ja meil on väga hea meel, et raportöör ka selles osas on valmis veel lahtisi küsimusi läbi arutama. kallid kolleegid, nõukoguga läheme me kohe kindlasti tülli, seda on juba praegu näha nõukogu ei ole selles küsimuses võimeline läbirääkimisi pidama, sellepärast et nõukogu pole nõus tähtaegadest kinni pidama. aga tundub ka, et nõukogu ei ole valmis arutama neid küsimusi, mis avalikkuse jaoks on väga tähtsad, nagu näiteks hüvitiste süsteem, milline see peaks olema et kas äh, pankurite preemiad peaksid olema kindla määraga või peaks olema paindlik süsteem kallid kolleegid, mina tegelikult ootan juba põnevusega esimest arutelu nõukoguga, sellepärast et ma arvan, et nii ajakirjanikud kui ka meie valijad äh, on vägagi huvitatud sellest, äh, kes milliseid hoobasid tõmbab ja, ja kes tegelikult äh, soovib neid uusi ettepanekuid välja töötada ja vastu võtta ja kes mitte. nii et ma arvan, et kui parlament on piisavalt julge, siis ei ole meil võimalik ka selles võitluses kaotada kõige tähtsamaks küsimuseks on tõesti reaalmajanduse adekvaatne hindamine. me ei saa endale lubada enam valesid hinnanguid ja prognoose, mistõttu VKE-d peaksid siis jällegi kogu, kõik need vead kinni maksma. siin on tõesti väga palju võimalik veel tehnilisi küsimusi lahendada, Otmar Karas tegelikult ka juba ütles, et me teeme seda ja praegu läbirääkimistel mõtlemegi selle peale, kuidas me saaksime neid kriteeriume töötada välja nii, et nad keskmise suurusega ettevõtete jaoks ei kujutaks koormaks, koormat, nii et meil tuleb tõesti üheskoos sellest võimalusest kinni haarata ja viimane küsimus, mis kohe algusest peale on väga tähtis, kas me lähtume minimaalsest või maksimaalsest harmoniseerimisest raportöör on teinud siin ettepaneku, kus ta ütleb, et meil peab olema ühine õiguslik raamistik ja see peab olema piisavalt paindlik selleks, et saaks arvestada erinevate riikide erinevate tingimustega. sellega oleme me nõus, ma arvan, et meil on võimalik siin sobiv lahendus leida ja ootan juba põnevusega tulevast koostööd ning see olekski minu poolt täna kõik. aitäh! ma loen nüüd kõnelejate nimekirja ette, meil on jäänud pool tundi, mina ise ALDE variraportöör ja Philip Lambert Roheliste variraportöörina, Jean-Paul Cosses äh,. ma näen, et ka Elisa soovib sõna saada, nii et, et ma tuletan meelde, et arutelud peaksid keskenduma kompromissmuudatustele ei ole mõtet hakata kõiki tuhanded muudatusettepanekud käsitlema, aga eks me teeme, mis võimalik selle ajaga, mis meile on jäänud. jah, te saate sõna, ärge muretsege. hästi. Te juba kuulsite, mida raportöör ütles ALDE fraktsiooni nimel tahaksin öelda, Äh, äh, mõne sõna ka tehtud töö kohta. kõigepealt äh, VKE-d ja riskikaalumise ettepanekud, need on meile vastuvõetavad. tahaksin veel kord juhtida tähelepanu sellele, et me oleme esitanud muudatusettepanekud, milles me lisame teise mehhanismi, mis on siis täiendav, kus me võiksime siis sihtotstarbeliselt äh, eraldada äh, siis kapitali, kui see riskiga kaalumine ei toimi. nii et, et see on selline viimane hädaabinumehhanism, kui meil endiselt on probleemid ning me tahame laenu andmist suurendada. Äh, see võiks minna artiklisse neli, neli, kolm A koos siis äh, makromajanduse usaldatavuse järelevalve kaitsemeetmetega Äh, sest siin raportöör juba viitas, et seda võib-olla ei peaks igal pool mainima. likviidsuse ettepanekute osas jällegi me oleme põhimõtteliselt nõus äh, nende ettepanekutega, mis on tehtud. ütleksin, et äh, me, on mõningaid muudatusettepanekuid, mida veel ei ole käsitletud, minu enda muudatus üheksakümmend seitse, mis puudutab likviidseid aktivaid ja suuniseid, kuidas seda teha Äh, sellest oleks ka kasu ning äh, mis puudutab delegeeritud akte nende ettepanekute kasutusele võtmiseks, äh, siis tuleks vaadata ka seda metoodikat, Äh, mille alusel seda kõike teha. see on äh, seotud sellega, mida sa rääkisid äh, diferentseerimisest ja finantsvõimendusest ja äh, muudest asjadest. nii et, et mit-, mõned nendest asjadest on praegu selle läbivaatamisklausliga seotud, et nii et, et võib-olla kui me tahame nõuda delegeeritud aktide kasutusele võtmist juba aasta jooksul, siis võib-olla oleks parem ka mõned nendest mõtetest sisse võtta näiteks artiklis äh, nelisada kaks, äh, mitte jätta neid sinna neli kaheksakümne ühte, kus nad praegu on. et tõenäoliselt meil siin tekib äh, seisukohtade kokkupõrge teise õigusloome ettepanekuga, mis puudutab delegeeritud akte ja ma arvan, et lahendame probleemi siis, kumb seadu-, õigusakt ükskõik meieni jõuab siis, aga ma arvan, et delegeeritud aktide osas meil siin mingeid eelnevaid õigusakte ei ole olnud, nii et, et kui kui mingil põhjusel oleks selline seadusandlus varem juba olnud, siis oleks probleem lahendatud. igatahes praegu on delegeeritud aktid üks viis, kuidas probleemist mööda saada, sellepärast et oleks äh, Äh, veider, kui meil oleksid need seadusaktid, siis me ei, ei, ei saaks korraga seda teha. nüüd neli null neli osas äh, siin äh, ma muudaksin praegust olukorda natukene mulle tundub, et need definitsioonid, mis puudutavad kõlbulikke keskpankade tagatisi, oleksid veel piisavat käsitlemist leidnud. ma tegitasin oma, ühes oma muudatusettepanekus ka ettepaneku siis sellel teemal ning ma mõtlen ka, et kas see, mis neli null neli lõikes kolm sees on, on ikka vajalik, kas on tõesti vaja täita kõiki neid tingimusi mina paneksin kaks esimest tingimust pluss veel üks, sellest piisaks ning samuti tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et võib-olla äh, see tagasiostu kokkulepete äh, definitsioon vajaks ka täpsustamist. sealt äh, sõbraga väärtpaberite vahetamine ei tohiks olla repotehing. nüüd, mis me, kui me jõuame punktini viis, siis ma tean, et sa kavatsed toetada äh, Philip Lamberti äh, muudatusettepanekut tuhat kuussada üks, äh, millega mina oma muudatusettepanekus olen tõstatanud. minu arvates ei ole vaja siin mingeid kakssada viiskümmend või viiskümmend miljonit eurot mingeid piire hakata kehtestama niisiis äh, see ilmselt on juba ka käsitlemist leidnud muudatuses äh, üks null kuus üks, äh, nii et, et ja lõpetuseks tahaksin öelda ka üht-teist selle miinimum teema kohta, me lihtsalt räägime, mida, oleme juba rääkinud sellest, mida nende makromajanduse usaldatavusnormide vallas teha ma arvan, et me liigume õiges suunas, meil peaks olema mingi võimalus riskikaalusid liikmesriigiti korrigeerida, eriti eh, näiteks kinnisvara osas, mille, mis võib tekitada nii-öelda mulle. Eh, samuti eh, on räägitud sellest, kas peaks kehtestama mingid ex-ante ja ex-post kontrollid Euroopa tasandil. ma tean, et, et et siin äh, detailide lihvimine on üsna, üsna huvitav ja ma tean, et see töö on käimas. aga võib-olla kolme kuu pärast keegi ütleb raportöörile, et ta ei peaks seda tegema. meil äh, Aldes on selles küsimuses mõningaid, mõle, mõlema seisukoha to toetajaid ja kui nii läheb, siis nemad on mõlemad pettunud. niisiis see oleks minu poolt kõik. Äh, need puudutasid siis äh, minu fraktsiooni esitatud muudatusettepanekuid ja nüüd saab sõna Philipp. aitäh, Sharon! kõigepealt äh, tahaksin ma tänada Otmarit. ma tõesti hindan seda, kuidas Otmar kogu seda asja korraldab. me teame, et see töö ei ole kerge ja ma hindan tema avatust ja valmisolekut kompromissideks Äh, juhiksin tähelepanu mõnele asjale. esiteks diferentseerimine. me oleme muudatusettepanekutes öelnud, et me peame tegema vahet pankade ärimudelite vahel, siin nägema kolme kategooriat, süsteemselt olulised finantsinstitutsioonid, põhipangad ja siis nende vahel kõik muu. on olemas faktilised tõendid, et on olemas kriteeriumid, mis võimaldavad sellist vahet teha ning teiseks tõepoolest need nõuded Äh, mis esitatakse mitte ainult likviidsuse ja finantsvõimenduse, vaid ka kapitali osas, peaksid olema diferentseeritud nende pankade jaoks, sest nende riskiprofiil on teistsugune. niisiis ma, äh, mul on hea meel selle üle, et Otmar on andnud võimaluse selline diferentseerimine läbi viia ja ma tahaksin lisaks rõhutada, et see ei peaks puudutama mitte ainult süsteemselt olulisi finantsinstitutsioone, vaid ka muid pankasid ähm, ja me ei tahaks piirduda ainult likviidsuse ja finantsvõimendusega, vaid peaksime pöörama tähelepanu ka kapitalile. likviidsuse osas äh, toetame seda, äh, et äh, me, mis puudutab neid delegeeritud akte, selles osas, Sharon, oleme sinuga nõus, ükskõik kumb õigusakt meieni esimesena jõuab, sellega oleme nõus ja mis puudutab nüüd äh, neid kollekti-, kollektiivseid investeerimisühinguid, äh, kui äh, kui tegemist ei ole eraldiseisva asutusega, siis ka likvi-, likviidsusmääras ei peaks seda vaatama kui kollektiivset investeerimisühingut. ja samuti tahaksime, et võetakse vastu meie muudatuse ettepanek üks null üks viis, kus öeldakse, et Äh, vastaspoole riski äh, katmiseks antud äh, tagatised ei peaks olema samad, mis likviidsusriski puhul ja lammut-, samuti see avalikustamise aspekt, me tahaksime olla siin turule orienteeritud, me tahame, et see avalikustamine tooks kaasa ka suurema distsipliini turul ning mis puudutab e-, Euroopa pangandusjärelevalvet, siis nemad avaldasid just mõjuhinnangu, mis näitab et, et äh, üheksakümne protsendi ulatuses pangad juba selliseid nõudeid täidavad, nii et, et äh, äh, kas on neile tõesti vaja anda mingit ajapiiri selleks, et nad jõuaksid saja protsendini? Äh, need, et ei ole vaja neile väga suurt survet ka avaldada, nad juba niikuinii tegutsevad selles vallas. Äh, nüüd, mis puudutab laenamist, siis äh, me tahaksime läbi diferentseerimise paika panna reeglid nendel põhipankadele, mis VKE-dele laenu annavad ei hakka siin asju segama riskimääraga. me tahame, et asjad oleksid tõesti faktipõhised, tugineksid tõenditele, mis näitavad, et tõepoolest on olemas oht VKE-dele laenata viiskümmend protsenti, seitsekümmend viis protsenti on see ohumäär. aga see eh, hinnang peab tõesti olema faktipõhine ja mitte lihtsalt niimoodi, et meile meeldib, meeldivad VKE-d, aga me ei taha uusi mulje tekitada Äh, nüüd äh, sisemiste mudelite osas me oleme esitanud muudatusettepaneku etalonide osas, aga me sooviksime, et, äh, et käiks sellega kaasas ka avalikustamine. kuidas seda konkreetset riski erinevad turuosalised hindavad, jällegi see peaks tagama natukene turudistsipliini. samuti sooviksime et kapitalinõuded oleksid mudeliga seonduvate riskidega seotud, me oleme selliseid viiteid näinud muudes õigusaktides, siin sooviksime ka seda näha Äh, kapitali osas ma juba ütlesin, et me soovime sellist diferentseeritud lähenemist ja see ei tähenda mitte, et me tahaksime Basel kolme standarditest madalamale minna. me leiame, et põhipangad peaksid lähtuma Basel kolme standarditest, universaalpangad peaksid olema kõrgemate standarditega ja süsteemselt olulised finantsinstitutsioonid veelgi kõrgemate standarditega. niisiis, äh, samas põhipanku peaks võimalikult soodsalt kohtlema mida veel? ah jah äh,. mis puudutab nüüd neid erakorralisi vahendeid, siis me tahaksime, et äh, meil oleks siin kõrge turupõhine selline vallandamismehhanism, et äh, süsteem käivitub suhteliselt varakult, mitte siis, kui kriis on juba käes. Äh, siis, mis puudutab äh, vastutsüklilist puhvrit äh, Äh, siin me üldse peame kõigepealt rääkima ka, millistest võlgadest me räägime, avalike, äh, avaliku sektori võlgadest või koguvõlast. Äh, see võlasuhe SKT-ga on üks näitaja, aga võib-olla me peaksime vaatama ka varade hinnamulle. nii et, et võib-olla meil peaks olema siin natukene mitme mitmekesisem lähenemine siis äh, äh, äh, nende, nende faktorite osas, mis selle puhvri käivitavad. mulle meeldib ka see ettepanek, et juhtkonna tasud ei peaks olema siis ülemäära kõrged ja ma arvan, et ka palgamäärade osas tuleks midagi ette võtta. meie oleme teinud ettepaneku, sotsiaaldemokraadid on ka teinud sellise ettepaneku, üks neljateistkümnele peaks võib-olla olema mingi suhe Eh, see oleks täiesti mõistlik. veel üks küsimus, mida me ei ole veel käsitlenud, on varipangandus. me sooviksime, et kokkupuuted varipankadega oleks piiratud, et siin oleks kehtestatud mingi ülempiir, mis on seadustega paika pandud. ma ma tean, et arutelude käigus me seda mõtet oleme eh, juba arendanud, ma tõesti Äh, usun, et seda ettepanekut nüüd toetaks üsna palju inimesi, aitäh! Thank you very much! suur tänu! Jean-Paul nüüd. suur tänu, proua esimees, ma teen lühidalt, sellepärast et tegemist äh, on laiema aruteluga ja ei lasku kõikidesse detailidesse, ma seega kõigepealt, Otmar, suur tänu selle seni tehtud töö eest, tööpõld su ees on veel aga väga lai. ja ma tahaksin toetada üsna mitut seda, mida te ütlesite, aga natukene on äh, minu jaoks problemaatiline mm, delegeeritud õigusaktid. Äh, praegu, ähm, mis puudutab äh, õigusaktide teist faasi finantsraamistiku alastes aruteludes, viib selleni, et taas avatakse esimese, esialgse teksti alal arutelud tagantreplejad ütlevad, et äh, te praegu tegelete äh, esialgse tekstiga ja siis lisatekstid äh, ja samas üritavad läbi selle siis meie positsioone natukene nõrgestada, nii et natukene kummastame minu jaoks see delegeeritud õigusaktide asi ja äh, mis puudutab äh, neid äh, stabiilse netorahastamise kordajaid, kas me ei peaks siin võib-olla natukene täpsemalt läbi mõtlema seda, kas me siin ikkagi toetame delegeeritud õigusakte, millised on meie suhted nõukoguga. mulle küll ei meeldiks see, et äh, finantsajalehed äh, räägiksid meist kui äh, finantsmaailma lämmatajatest, see oleks väga kahetsusväärne, aga ma tänan, et variraportöörid sellele juba tähelepanu pöörasid. ma toetan täiesti raportööri seisukohti ja pidevalt põhimõtteliselt annab see mulle postuumse võidu, sellepärast et Prantsusmaa Basel kolmanda ülevõtmisel äh, Äh, ei äh, läinud päris hästi, osad elemendid jätsid sealt välja, ma viitasin sellele ka rahandusministrile, aga äh, mulle tundub, et äh, lõpuks ometi on meil võimalus äh, hea õppetund anda ka liikmesriikidele, suur tänu! suur tänu äh,, Corin, suur tänu ka minult poolt, suur tänu äh, selle väga keerulise ülesande lahendamise eest äh, ja pideva lahendamise eest äh, härra Otmar Kaarasele, ta üritab ajagraafikus püsida, aga ka sisuliselt äh, kontrolli omada, kui me vaatame arengute poole nõukogus, siis on tõesti tulemuseks seal ilmselt mingisugused äh, riiklikud äh, soovunelmate nimekirjad äh, ja ma arvan, et meie peame ikkagi mõistlikumalt lähenema kalendris püsimiseks muidugi, aga ka selleks, et üldhuve kaitsta, see puhvri tasakaal, millest te räägite, minu meelest on väga hea aga ka teistes valdkondades peame me väga ettevaatlikult ähm, äh, Euroopa pangandusjärelevalve äh, ja järelevalvekomitee rollid ära ähm, määratlema. ja eriti, äh, mis puudutab meie positsioone seoses nõukoguga läbirääkimistega. meie seisukohad on olnud viimastel aastatel väga kindlad ma tahaksin äh, kolm asja äh, tõst-, tuua välja. ma olen teiega nõus, et äh, me peaksime toetama siin delegeeritud õigusaktide meetodit või isegi, nagu ütles Jean-Paul Gauzes, minema kaasotsusmenetluse juurde, aga oluline on see, et me järelevalve ajal võtaksime äh, arvesse ka selle, et äh, väärtpaberite puhul tuleks kõrge kvaliteet äh, äh, säilitada, me kindlasti ei peaks neid kvaliteedikriteeriume siin praegu lõdvendama, kus sobib hoopis pangandusjärelevalveasutuse positsioone tugevdama Äh, võlakirjad, äh, see, et võlakirjad lähevad alla ja väärtpaberid ei lähe, see ei ole päris õige, kõrge kvaliteet tuleb täita iga, saavutada igal pool. ma toetan teie seisukohti tasustamise kohta, see on täiesti mõistlik ja ärimudelite kohta ja äh, võimendus, finantsvõimenduse riskide kohta järelevalve juures tuleb arvesse võtta ka avaliku sektori võlakoorem ja riigipankade võlakoorem. Edasi, rohkem oleks vaja ära teha süsteemselt oluliste finantsinstrument, institutsioonide puhul äh, ühest asjast ei saa aru võib-olla selgitada, miks me peaksime andma liikmesriikidele vaba voli äh, seada äh, kuni kümme protsenti suuremad puhvrid, võib-olla te võiksite meile seda selgitada praegu või mingi hetk hiljem. suur tänu Eh, Peeter Siimon. Äh, suur tänu, proua esimees, suur tänu Otmar Karasele äh, kompromisside koostamisest ja mul on kaks äh, küsimust. esiteks VKE-de riskid. Te selgitasite, millises suunas liikuda, te rääkisite ainult VKE-dest. komisjon aga riski hindamise puhul on VKE-sid ja ka juriidilisi isikuid maininud ja ma arvan, et sellel on ka mingi põhjus. ma arvan, et tuleks arvestada ka juriidiliste isikutega, vähemalt selles mõttes, et ku-, et tegelikult äh, nad ju füüsilise isikuna on oma äri tegemas ja kui te mõtlete, kui palju on näiteks minu koduriigis tõesti füüsilisi isikuid, kes on väikese äri üles ehitanud ja nad ei kujuta peaaegu mitte mingit äh, riski, neil ei ole mingit osaühingut või aktsiaseltsi loodud ja ma arvan, et me peaksime arvestama ka nende inimestega, sellepärast et nemad võimalikult riskivabalt üritavad oma ettevõtet luua ja see, kui äh, kallilt antakse suurtele ettevõtetele laenu, neid absoluutselt ei huvita. siis veel üks asi, mida te ei maininud, aga ma arvan, et kompromisside väljatöötamisel on see väga tähtis, nimelt kinnisvaralaenud komisjon on öelnud, et äh, suure riskiga turgudel peaks ka riskimäär minema kõrgemale seal on öeldud, et äh, kui tegemist on äh, ebakindla turuga, siis võivad laenud olla ka kallimad. ma tegin muudatusettepaneku ja mul oleks väga hea meel, kui kompromissettepanekute üle läbirääkimisel vaadatakse seda asja ka teistpidi. nimelt, et eriti stabiilsetele turgudele äh, turgudele oleks oma reguleering ette nähtud, sest on teatud kinnisvaraturgusid, mis viimastel aastatel pole endaga mitte mingeid riske kaasa toonud ja olnud pigem äh, väga-väga stabiilsed, sellega on võimalik ka mm, juhtimist teostada, nimelt mm, mitte ainult laenude andmisele, vaid tegelikult on ta olnud ka juhtlaevaks nendele turgudele, mis praegusel hetkel ei ole olnud väga kindlad ja laenude andmise puhul peab arvestama ka sellega, et stabiilse turu puhul omakapitali määr võib olla väiksem ja võib-olla kui me mõtleme siin pikaajaliste eesmärkide saavutamise peale, siis peaksime me mõtlema ka, et äkki meil on võimalik kinnisvaraturgusid muuta just selle kaudu, et kauplemine seal muutub odavamaks. Revanche. suur tänu, proua esimees ma tean, kui pädev on härra Karas eh, ja tundub, et eh, tema pädevused aina laienevad, eh, sellepärast et ta on hakkama saanud kuidagi kahe miljoni muudatusettepanekuga, nii et ma usaldan teda täiesti Äh, mina kompromisside kohta praegu midagi veel ei tea, ma ei ole variraportööri peal, seega teie ettepanekust äh, rääkida ainult kompromissidest kinni ei pea. Äh, räägitakse siin viiest kompromissettepanekust, ma kujutan ette, et praegu äh, on välja kujunemas siis parlamendi seisukoht, aga et oleks võimalik rääkida ka teistest asjadest kui need viis aspekti, mis nende kompromissidega on seotud ja mina tahaksin korrata siin paari asja, mis minu meelest on üliolulised äh, ja peaksid olema osa sellest esimesest äh, Euroopa Parlamendi läbirääkimiste paktist, paketist, kui me tahame olla tõsised tõsiseltvõetavad. Philip Lambert äh, esitas juba selle varipanganduse süsteemi äh, problemaatika äh,. tegelikult äh, puutub see ju Basel äh,, Baseli süsteemi konkurentsivõimesse. kui me oleme juba rääkima hakanud sellisest üldisest pangandussüsteemist, siis tuleb ka varipangandussüsteemi esile tõsta, tõsta äh, ja küsimus on selles, et kas Baselist kujuneb ülemaailmne pangandussüsteem äh, ja kuidas sellesse suhtub äh, Atlandi teine kallas, vähemalt osade jaoks, meie jaoks on see tähtis. ja enne kui meie oma selged seisukohad langetame, peame me siiski teadma, kuidas äh, ülejäänud maailm reageerib. üks asi natukene üldisem, millele veel pööraksin tähelepanu, on nimelt äh, adekvaatne kapitalimäär. minu meelest oleks vale, kui äh, me võtame selle Baseli seadusandluse vastu, aga ei korrigeeri selle juures seda, kuidas on ära kasutatud äh, raha, mida ju Euroopas ei ole lõpp, lõpmatult. Äh, Baseli tõhusus sõltub sellest ja me peame natukene optimeerima oma kapitali kasutamist ja nendes ettepanekutes, mis praegu on laual, on sellest vähe. ja sellepärast oleks minu meelest läbirääkimised vajalikud, ei lasku siin praegu suurematesse detailidesse, aga see väärib tervet rida äh, kaalumisi selle kohta, mis on praegu esitatud. nüüd reitinguagentuurid mõned märkused ka nende kohta üht või teistpidi ja ma tean, et meil ei ole võimalusi kogu sellest tekstist välja võtta kõik viited reitinguagentuuridele, kuid üht või teistpidi tuleb äh, paika panna teekaart selle kohta, mida me komisjonilt nõuame, et me sõltuksime vähem reitinguagentuuridest, sest et äh, praegu muidu ei ole meil mitte mingisugust äh, järjepidevust meie erinevate raportite puhul nüüd neljandaks, mitte midagi raportöör ei rääkinud riigivõlast, kuigi mulle tundub, et see on ikkagi väga oluline aspekt, sest see on ju ometi äh, osa või peaks olema osa nendest kalkulatsioonidest, äh, mida me teeme selleks, et äh, see tekst realiseeruks. suur tänu, Olle Schmidt! suur tänu, proua esimees! ja suur tänu härra Kaaras Otmarile. ma olen sinuga täiesti nõus, Otmar, kui sa ütled, et eh, kogu sellest asjast ei peaks kujunema mingisugune liikmesriikide soovunelmate nimekiri. teine asi on aga oluline, siseturg tuleb stabiliseerida ja nende kahe eesmärgi vahel tuleb leida mingisugune tasakaal ja teinekord mulle jääb mulje, et meie siin kojas äh, arvame, et äh, meie lahendus kõigile on, kõikidele asjadele on harmoneerimine üle terve Euroopa. see siseturgu küll ei stabiliseeri muuseas. hoopis vastupidi, see tekitab osades liikmesriikides probleeme. ja need liikmesriigid äh, nakatavad sellega teisi liikmesriike. proua esimees, teil oli tuline õigus kui te ütlesite, et need, et see paindlikkus, mida vähemalt mõned meist äh, taga ajavad, on osades kompromissides küll juba sees, kuid kui tulemuseks on see, et äh, me valime kõige väiksema ühise nimetaja, millega keegi lõpuks ei ole rahul, Äh, siis sellest ei, ei aita, me peaksime võib-olla pigem keskenduma selliste kompromisside leidmisele, mis äh, rohkematele kolleegidele meeltmööda oleksid. sest äh, minu koduriigis on asi väga oluline mõelgem Islandile, meie ei taha, et meist kujuneks järgmine selline juhtum, nagu seda oli Island ja, ja me kavatseme kaitsta seda, mida me kaits-, kaits-, kaitsma peame liikmesriikidena. suur tänu, Elisa, palun! suur tänu. see on tohutu töö, mis tuleb ära teha ja, ja tunnustusavaldus teile, härra Kaaras, selle eest, kuidas te seda asja kõike oskate hallata. väga lühidalt teen ja toon mõned märkused. kõigepealt äh, väga oluline on see, mida te olete öelnud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kohta ja tänu teile, et te olete osaliselt ka vähemalt minu muudatusettepanekud võtnud arvesse, mis puudutab süsteemselt äh, olulisi finantsinstitutsioone. see on äh, väga oluline küsimus, see siseriiklik dimensioon natukene äh, paneb mind muretsema, sest ma ei tea, kuidas läbi selle saab tagada siseturu toimimine jah, loomulikult puudu on äh, sellest toetavast äh, seadusandlusest, mida kaht-, kahjuks vastu ei ole võetud, kuid äh, ma tahaksin siiski äh, rõhuda sellele, et näiteks Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus äh, või mõni muu taoline Euroopa-ülene asutus peaks hoolt kandma selle eest, et asi Euroopa tasandil kokku ei variseks. nüüd veel mõned küsimused oleks mul vastutsüklilise puhvrimäärade kalkulatsioonide kohta, et kui võimelised liikmesriigid sellel alusel siiski on konkureerima ja veel üks küsimus äh, puudutab see riigi abi ja selle tagajärgi. minu muudatusettepanek tuhat nelisada kuuskümmend üks ja tuhat nelisada kuuskümmend kaks, äh, need puudutavad otseselt ühisturgu ja et kuidas äh, välja kanda see tohutu riigivõlakoorem, mis meil praegu seljas istub ma tahaksin samuti ka seda, et äh, kui te räägite paindlikkusest ja ärimudelite tunnustamisest, et te kaasaksite siia ka äh, vähemuse huvide ja äh, soodusrežiimide teema. poliitiliselt on väga oluline, et me ütleksime väga selgelt välja oma seisukohad äh, äh, tasustamise kohta ja maksude kõrvalehoidmise kohta oma seisukohad. mul oleks väga hea meel, kui te vaataksite üle uuesti minu muudatusettepaneku nelikümmend neli riigipõhise aruandluse kohta, sest minu meelest sellel on väga oluline roll maksudest kõrvalehoidmise äh, taltsutamisel äh,. suur tänu, nii palju minu poolt, äh, soovin teile edu ja, ja, ja avaldan tunnustust juba tehtu eest suur tänu, kõnelejate nimekiri on nüüd äh, ennast ammendanud ja annan sõna siis härra raportöörile sõna lõppmärkuste kohta, kui ta seda soovib, Otmar. Frau Vorsitzende, herzlichen Dank. Auch danke für die vielen Wortmeldungen. suur tänu, proua esimees, suur tänu ka nende rohkete sõnavõttude ja nende kvaliteedi eest ja nende asjakohaste märkuste eest. kui me kuulame ära erinevad arvamused, siis tegelikult see on eelduseks äh, korraliku kokkuleppe sõlmimisel. tegemist ei ole mitte päevapoliitilise kasu lõikamisega, vaid tegemist on üldise vastutuse võtmisega kriisi eest ja lahenduste väljatöötamisega kriisist välja tulemiseks. suur tänu selle lähenemise eest. tahan teile öelda, et ma ei ole mitte midagi ära unustanud, ma lihtsalt täiesti nimelt keskendusin ainult viiele küsimusele, mis me oleme siiamaani suutnud põhjalikult läbi arutada. kompromissettepanekud ei ole aga ka veel välja töötatud. tegemist on äh, liikuva protsessiga, mille kallal me ikka veel tööd teeme ja me üritame kõigepealt kursipaik, siis äh, üksikasjad äh, välja selgitada, vaadata, mis on lahtine, mis on võimalik ära lõpetada ja siis me paneme hääletusnimekirja veel ülejäänud muudatusettepanekud, mis on lisaks nendele kokkulepetele, selleks et te saaksite siis fraktsioonisiseselt, aga ka iseenda jaoks luua tervikpildi täispaketist. juba eile rääkisime me sekretäriaadi ja minu büroo töötajatega et meil on vaja tähtajad välja töötada, mitte meie töö jaoks, vaid et meil on vaja nii-öelda kalendrit erinevate andmete kohta, mis on nendes ettepanekus kirjas selleks, et me saaksime aru, kuidas asjad on üksteisega seotud ja kuidas üks üksik ettepanek võib muuta siis tervikpilti. ja kolmandaks küsimus, mida siin ei mainitud, mit-, ja mis ei olnud päevakorras, nimelt meie kogemused delegeeritud õigusaktidega. seda küsimust tuleb meil veel arutada, sest me ei taha enda seisukohta nõrgestada praegusel hetkel on see meie jaoks nii tähtis, sellepärast et äh, oli võimalik lihtsalt äh, lihtsustatud äh, teel kokkuleppele jõuda. kui kokkuleppele jõudmine on lihtne, aga sellest tulenevad probleemid rasked ja see parlamendi seisukohta nõrgestab, siis ei ole meil sellest kokkuleppest mitte mingit kasu, kui hiljem tuleb päevavalgele väga palju uusi probleeme. ja sellepärast tuleks meil tõesti mõelda ka selle peale, kuidas otse loomulikult tähtaja sees siiski mõistlik kokkulepe saavutada. jah, eile me rääkisime ka füüsilistest isikutest, tõesti tegemist on äh, definitsiooni küsimusega, jah, minu äh, mina olen keskendunud VKE-dele, aga ma tean väga hästi, et meil on väga palju VKE-sid, mis tegelikult põhinevad ühel füüsilisel isikul äh, ja me räägime siin ju ka ettevõtete loomisest, mitte ettevõtete loomise takistamisest, nii et äh, see küsimus on tähtis ja sellega veel tegeleme. ka kinnisvaraturgude riski hindamine on tähtis küsimus ja mida Olle Schmidt ja teised selle kohta ütlesid. ma ei arvagi, et me peaksime jätkama arutelu selle üle, kas meil on vaja maksimaalset või minimaalset harmoniseerimist meil on vaja võimalikult suurt harmoniseerimismäära siseturu jaoks, aga me ei tohi samal ajal kõike harmoniseerida. nii et meil on vaja ka paindlikku lähenemist ning kogu see minu ettepanek ja suurem osa parlamendisaadikute muudatusettepanekutest ja komisjoni muudatusettepanekutest Baseli äh, kohta on tegelikult tõsiasi sellest, et arvestatakse reaalmajanduse erineva olukorraga erinevates liikmesriikides, erinevates maailma osades ja arvestatakse ka erineva pankade struktuuriga. minu jaoks on tähtis, et paindlikuks muutmisega me struktuuri ei õgvendaks väga tähtis on, et meil oleksid ühised reeglid ja et nad oleksid paika pandud nii, et kõik otsusekandjad seda ka toetavad. meil ei ole vaja riiklikul tasandil mitte läbipaistvat äh, suletud ukse taga sisse viidud paindlikku süsteemi. siin on tegemist tõesti teistega arvestamise küsimusega ja seda teistega arvestamist on võimalik teha ainult siseturu nimel, mitte siseturu arvelt. ja seepärast tõstatasingi selle eristamise ja paindlikuks muutmise küsimuse. suur tänu! Um, I... suur tänu! mulle tundub, et äh, me liigume väga jõudsalt edasi, kompromisse muidugi tuleb ilmselt veel, aga praegu tõotab asi head. Äh, kalendri osas ka veel ei ole selgust, aga üritame siis äh, raportööri seisukohtadega arvestada. sellega istung lõppenud, muid küsimusi ei ole, järgmine kord kohtume juba järgmisel nädalal meie Strasbourgi istungi ajal, seitsmeteistkümnendal aprillil kell üheksateist null null, aitäh!